Colleagues, um, I'm just going to begin uh... kallid kolleegid, alustame teadaannetega ja siis hakkame ka hääletama ja tõlgid teatavad, et lahendamata töövaidluse tõttu töötingimuste üle parlamendi administratsiooniga on ohtu sattunud tõlge kvaliteet ja me lõpetame täna töö täpselt kakskümmend üks nelikümmend viis ning vabandame. esimees ütleb nüüd veel kord, et äh, meil on natukene probleemi tõlkega, peame lõpetama täpselt kakskümmend üks nelikümmend viis ja mul on terve rida teadaandeid. ärge kartme, me ei hakka hääletama enne, kui kõik on istet võtnud. nii et, kallid kolleegid, päevakorra kinnitamine, teen ettepaneku järgmiste muudatuste kohta, meil on uus punkt kaks punkt üks, hääletame siis teksti üle, mille üle lepiti kokku kolmepoolsetel läbirääkimistel, mis puudutab suurte IT-süsteemide haldamist ja kell üheksateist kolmkümmend hääletame selle üle kui rohkem pretensioone ei ole, siis on päevakord muudetult kinnitatud. nüüd äh, tõlkerežiim, meil ei ole taani, malta ja iiri keelde tõlget ja nüüd äh, koordinaatorite soovituste kinnitamine. siin on terve rida delegeeritud akte ja see võtab aega, nii et äh, võtke istet. okei okay,, nomination of raportöörs. raportööride nimetamine raportööride nimetamine, kõigepealt Silvi Von Kaufmann sotsiaaldemokraatidest nimetati raportööriks äh, nõukogu otsu, äh, nõukogu otsuse puhul, mis puudutab julgeoleku tagamist äh, spordiüritustel ja jalgpallimängudel. proua Kienge on raportöör määruse eelnõu puhul, mis puudutab Euroopa äh, Ehm, immigratsioonivõrgustikku ja kontaktisikuid, siis Siile Vikström ALDE fraktsioonist on raportöör. siin on väga palju lärmi, isegi minu jaoks liiga palju, ma saan aru, et äh, te siin võtate istet, aga mul on väga raske keskenduda. Siile Vikström, äh, raportöör, küsimuses, mis puudutab määruse muutmist äh, rändestatistika ja rahvusvahelise kaitsestatistika kohta. Martina Anderson on raportöör küsimuses, mis puudutab äh, Euroopa Liidu kodakondsust puudutavaid äh, lepingusätteid ja nüüd küsimus komisjonile ja nõukogule juhiste kohta, mis puudutab direktiivi kaks tuhat kaks murd üheksakümmend murd EC rakendamist, see puudutab humanitaarabi andmise kriminaliseerimist vastavalt koordinaatorite otsusele kahekümne neljandal mail kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal, mis puudutab äh, migrantide äh, ka kauplemise kriminaliseerimist, äh, siis kogu töö selles küsimuses toimub inglise keeles ja esimeste konverentsile läheb see kohe varsti selleks, et juulikuus oleks võimalik siis pidada arutelu selle üle täiskogul kas komisjon on nõus kõikide nende soovitustega? hästi, need soovitused on vastu võetud. ja palun, härra Selstra, mina olen selle vastu, et me töötame ainult äh, inglise keeles vastavalt äh, kodukorra artiklile sada viiskümmend kaheksa lõige üks on meil õigus kasutada erinevaid äh, keeli ja ma loodan, et esimeste konverents toetab seda. jah, aitäh, kõik, kes ei kuulanud äh, mind, see küsimus puudutab äh, humanitaarabi kriminaliseerimist, nii et äkki te võiksite selle protesti esitada siis ka esimeste konverentsile? nii et sellega on koordinaatorite soovitused kinnitatud, nüüd delegeeritud äh, aktid teen nii kiiresti kui võimalik, aga mul tuleb see kõik ette lugeda, nii et palun kannatust. seitsmendal mail kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal komisjon võttis vastu uue delegeeritud äh, akti, mis puudutab äh, direktiivi kaks tuhat viisteist murd kakssada nelikümmend üheksa äh, tehniliste standardite kohta täiendamist. kuuendal juunil andis nõukogu meile teada, et nad ei ole sellele vastu teiseks vastavalt kodukorra punktil kakssada seitsekümmend viis kaheksandal juunil sai komisjon kaks ettepanekut ühe nõukogult, mis puudutab elamislubasid kolmandate riikide elanikele ja teiseks komisjonilt äh, julgeolekustandardeid biomeetriliste passide kohta. Nende aktide kättesaamisest antakse libe komisjoni liikmeid äh, libe uudiskirja kaudu ja tähtaeg ettepanekuks on, ettepanekute tegemiseks on kakskümmend kaks juuni, kui teie soovite te teha siin proteste, siis on teil vaja anda sellest teada kahekümne teise juuni keskpäevaks äh, Äh, komisjoni sekretäriaadile. ja esimees loeb teksti ette üliheli kiirusel, ütlevad tõlgid selle peale. härra Weidenholzer saab järgmisena sõna. härra Weidenholzeril ei ole kaarti kaasas, aga see on teel siia. kas kõik võiksid hääletuskaardid välja otsida? kui unustasite äh, täiskogu saali, siis saatke keegi sellele järele. nii et äh, delegeeritud õigusaktidest olen teile nüüd infot andnud äh, ja enne kui me lõpetame teadaanded, on meil veel üks kodukorda puudutav küsimus. härra Zorro, te soovisite esitada küsimuse, mis puudutab siis pagulasi Vahemerel. jah me oleme kõik tagasi nüüd siin, aga nüüd me räägime tõelistest inimestest, ütleb proua Metsola. ja räägime siin siis nii-öelda poliitilisest sõjast, pärast seda, mida me kuulsime täna täiskogul, oleks sobiv, et me saaksime natukene mõtteid koguda. tehkem selgeks, minister Salvini teab, millised on tema kohustused vastavalt rahvusvahelisele õigusele, ta on otsustanud neid ignoreerida me oleme seda viimastel päevadel näinud, me oleme näinud näljaseid, väsinud inimesi, kes paluvad päästmist merel aga samal ajal näeme me poliitilist sõjatandrit, mis on hullem kui kunagi varem. tegemist ei ole põhimõtteliselt ainult Malta ja Itaalia küsimusega, selle küsimusega saab tegeleda Euroopa Liidu tasandil konkreetselt ja meie siin ruumis peame hoolitsema selle eest, et see ka tõesti juhtub. tegemist on tõelise lakmustestiga Euroopa Liidu väärtustele on täiesti selge, et sellel nädalal oleme läbi kukkunud ja me nüüd peame tõesti üritama hoolitseda selle eest, et kõik need rasked otsused, mida me oleme nõudnud, tõesti ka tehakse, peame hoolitsema selle eest, et Dublini süsteem reformitakse täielikult selleks, et äh, kõikide liikmesriikide jaoks oleks tegemist kõige tähtsama küsimusega ja inimsmugeldajate ärile, äri tuleb äh, lõpetada, me ei saa praegusel hetkel oma päid liiva alla peita julgeoleku küsimustes, meil on vaja aidata äh, Aafrikat ja julgustada seal investeeringuid Aafrikasse. täna on ka Hispaanias see küsimus tõstatunud ja tõesti peame nõudma, et peaministrid võtaksid mida et, midagi ette ja teeksid seda kohe um,. Yeah, I, I didn't particularly want to start ma ei tahtnud seda arutelu alustada. Do it all again, please see, mida proua just ütles, oli nii äh, inspireeriv ja ma ei kuulnud kõike, äkki me võiksime talle uuesti sõna anda, et ta seda uuesti meile ette kannaks. kallid kolleegid, alustame hääletusega. Uh, proua Metsola kallid kolleegid, kolleegid, kes te väga tihti ei tule siia komisjoni, palun vaikust. proua Metsola tegi oma kodukorda puudutava küsimuse, teades, et täiskogul äh, see küsimus täna tõstatati ja nüüd kolmapäeval on meil ka arutelu komisjoni ja nõukoguga viimaste arengute kohtu, kohta ja meie komisjon on vägagi kaasatud selle küsimuse arutamisse ja väga paljud selle komisjoni liikmed ka kolmapäeval osalevad selles arutelus äh, Vahemere kohta ja pagulaste saabumise kohta, nii et aitäh selle küsimuse tõstatamise eest. nüüd aga, kallid kolleegid, asume hääletama meil on äh, kaks küsimust, mis vajavad hääletust. kõigepealt, äh, mis puudutab suurte IT-süsteemide agentuuri, raportööriks on proua äh, Makovei, nii et kui ta soovib sõna saada, siis palun, nüüd on tal selleks võimalus. suur tänu. täna me hääletame IT-agentuuri määrust. IT-agentuur äh, kes ähm, haldab Euroopa andmekaitseservereid ja tegemist on äh, sellega, et praegusel hetkel ei ole ju normaalne see, kui me kümnest erinevalt andmebaasist otsime informatsiooni, vastupidi, on täiesti, oleks täiesti normaalne, kui me otsiksime informatsiooni ühest ainsast kohast ja suudaksime niimoodi paremini analüüsida seda informatsiooni. nii et analüüs puudustab siin tundlikke teemasid, rännet, terrorismi ja nii edasi, ja ma tahaksin siinkohal tänada kõiki kolleege, kellega me oleme väga pika tee läbi käinud ja resultaat on väga positiivne. aitäh, asume hääletama, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud nelikümmend seitse poolt, neli vastu, kuus erapooletut, palju õnne raportöörile. Um, nüüd teine küsimus, mis puudutab Euroopa Liidu USA andmekaitseraamistikku Privacy Shield, asume hääletama. proua Kriisbeck Merci, euh, monsieur... suur tänu, härra esimees ja suur, suur tänu, armas Claude. mis puudutab seda teksti, seda hääletust, siis Alde sooviks esitada äh, täiendus äh, muudatuse ettepanekule kaheksakümmend seitse, mille e-, esitas meie kolleeg Sofi Intvelt ja see läie-, täiendus oleks sinna algusesse mõeldud ja sõnastus, mille me oleme välja pakkunud, see on teil hääletusnimekirjas olemas, see on kakskümmend neli A ja inglise keeles e eeldab, et äh, esimeseks septembriks kaks tuhat kaheksateist on äh, kõik kooskõlas vastava kokkuleppega. Is... aitäh, Natali! see oli suuline muudatusettepanek lisaks muudatusettepanekule kaheksakümmend seitse ja loen selle lühidalt ette, äh, et esimeseks septembriks kaks tuhat kaheksateist tuleb täielikult seda rakendada, kui mitte, siis komisjon on äh, läbi kukkunud artikkel nelikümmend viis äh, rakendamisega üldisest andmekaitsemäärusest kas on keegi, kes on selle suulise muudatusettepaneku üle hääletamise vastu, ei ole, siis hääletame siis, kui oleme hääletusnimekirjas nii kaugele jõudnud. aitäh, Natali, ja läheme nüüd kohe hääletuse juurde. Roberta, Roberta, vabandust, et sõna võtan, aga kui ma nüüd sellest aru sain õigesti, siis selle suulise muudatusettepanekuga üritada siin erinevate fraktsioonide eriarvamusi lahendada aga menetluslikel põhjustel ja nendel põhjustel, mida selgitasin teile eelmisel nädalavahetusel saadetud eh, e-kirjas, eh, ja me usume, et eh, tõesti on veel võimalus seda parandada, nii et milline on võimalus, et me saaksime selle hääletuse edasi lükata? aitäh! lihtsalt, et selgitada kolleegidele, mida proua Metsola praegusel hetkel Rahvapartei nimel taotleb reedel, üheksandal juunil, ta kirjutas mulle ja ta ütle-, palus, et Rahvapartei soovib hääletust edasi lükata ja vastavalt kodukorra artiklile üheksakümmend peame me selle üle hääletama siis nüüd siin komisjonis ja selleks, et kõik oleks selge ähm,, fraktsioon või vähemalt teatud määr äh, Äh, liikmeid peavad esitama taotluse hääletuse edasilükkamiseks ja seda tuleb teha siis äh, hääletusel komisjonis ja vastavalt reeglile siis lihthäälte enamust on vaja, nii et selleks, et kõik oleks selge, mainin veel kord, et kui te hääletate pluss, siis see tähendab seda, et me lükkame hääletuse edasi, kui te hääletate ei ehk miinus ja vajutate punast nuppu, siis ei lükatakse hääletust edasi. kordan seda veel kord hääletades pluss roheline nupp jah, see tähendab seda, et lükkame edasi. kui hääletate ei miinus äh, punane, siis ei lükata edasi ja me hääletame, nii et kui te soovite jätkata hääletusega, siis vajutate punasele nupule, kui soovite edasi lükata, siis hääletate vajutades rohelile nupule. kordan veel kord okay.. kordan veel kord. no olgu, siis ei korda nii et äh, hääletame, hääletus algas. hääletus lõppes. Um, so we proceed to the nii et me jätkame hääletusega täna yeah,. jätkame hääletusega. see oli tõesti napp appi ja sellepärast ma mitu korda kordasin, kuidas hääletada, nii et kui keegi tegi vea, siis lihtsalt teile teadmiseks hääletame. hästi. asume hääletama muudatusettepanek kakskümmend, hääletus algas Okay, colleagues, can we pause for one minute? The S&D have one member. kas me võime teha eh, väikese pausi, sest sotsiaaldemokraatidel on üks hääl üle uh,? No. I just got, I have just got confirmation uh, from the mulle just kinnitati, et tegemist oli täiesti legitiimse küsimusega. nii, nüüd on korras, vastu võetud, kakskümmend kaks hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. kompromissettepanek üks, hääletus algas. Sorry. kompromiss one, the vote is still. kompromiss üks, hääletus kestab veel, hääletus lõppes vastu võetud. kakskümmend kaheksa, esimene osa, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. teine osa, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud kolmas osa hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kolmkümmend üks, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. kompromissettepanek kaks, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend viis, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kolmkümmend kuus, esimene osa, hääletus algas. lõppes. vastu võetud. teine osa, hääletus algas. lõppes. vastu võetud. kolmkümmend kaheksa, esimene osa, hääletus algas lõppes vastu võetud, teine osa, hääletus algas. lõppes. vastu võetud kolmas osa, hääletus algas. lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend, hääletus algas. lõppes tagasi lükatud. nelikümmend üks, hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud. nelikümmend kaks, hääletus algas. lõppes. vastu võetud. nelikümmend kuus, hääletus algas lõppes. vastu võetud. nelikümmend seitse hääletus algas. lõppes. vastu võetud. nelikümmend kaheksa hääletus algas. lõppes. vastu võetud hästi. kompromissettepanek kolm, hääletus algas. lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend kaks, hääletus algas. viiskümmend kaks. hääletus lõppes. vastu võetud kompromissettepanek neli, hääletus algas lõppes. vastu võetud. viiskümmend kuus, hääletus algas. lõppes. vastu võetud. viiskümmend seitse, hääletus algas. lõppes. vastu võetud viiskümmend kaheksa, hääletus algas, lõppes. vastu võetud viiskümmend üheksa, hääletus algas, lõppes. tagasi lükatud. kompromissettepanek viis, hääletus algas, lõppes vastu võetud. kuuskümmend viis hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud. kuuskümmend kuus hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kuuskümmend seitse hääletus algas hääletus lõppes, vastu võetud, kuuskümmend kaheksa hääletus algas. Closed. lõppeb, tagasi lükatud. kuuskümmend üheksa hääletus algas. lõppes. vastu võetud. kompromissettepanek kuus hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. seitsekümmend neli hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. seitsekümmend viis hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. seitsekümmend kuus hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud. seitsekümmend seitse, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. seitsekümmend kaheksa, hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud kaheksakümmend, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. seitsekümmend üheksa, hääletus algas. Close. hääletus lõppes. Carried. vastu võetud. kaheksakümmend kaks, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. kompromissettepanek seitse, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. nüüd suuline muudatusettepanek kaheksakümmend seitse, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. muudatusettepanek kaheksakümmend seitse, hääletus algas. Eighty-eight, no? Eighty-eight. Okay, well, there's people we voted from Elisa, okay. Sorry um.... vabandust. lisandus tuleb hääletada, nii et kaheksakümmend kaheksa hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. Äh, viited, kõigepealt kompromissettepanek kaheksa, hääletus algas, hääletus lõppes vastu võetud. muudatusettepanek kaks, hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud. kompromissettepanek üheksa põhjenduspunktide üle hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek kuus hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. seitse hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud, kaheksa hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud, üheksa hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud, kompromissettepanek kümme hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. üksteist, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kaksteist, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kolmteist, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. viisteist hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kuusteist hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud, seitseteist hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. kaheksateist hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud, üheksateist hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. ja nüüd lõpphääletus muudetud ettepaneku üle nimeliselt hääletus lõppes. vastu võetud kakskümmend üheksa poolt, kakskümmend viis vastu, kolm erapooletut. sellega on hääletus lõppenud, aitäh, kallid kolleegid, kannatuse eest! Um, lugupeetud kolleegid, kui soovite jääda siia koosolekule, siis äh, oleksin väga tänulikud, tänulik, kui te rahuneksite ja et me saaksime volinik Kingiga minna meie päevakorra juurde, et kui te lahkute, siis palun tehke seda vaikselt, aitäh! aitäh kolleegidele, kes on siin selle päevakorrapunkti käsitlemiseks, ma tean, et mõnedel oli väga raske kohale jõuda ja ka ähm, personalil oli väga raske rongisõit, nii et aitäh, et te siin olete. see ei ole lihtne esmaspäeva õhtul ja eriliselt suur tänu volinik Kingile, et te siin olete esmaspäeval õhtul Strasbourgis ei ole just parim ajahetk, aga väga hea, et meil õnnestus tänaseks see arutelu päevakorda panna. nagu kolleegid teavad, tegemist on Julgeolekuliidu eduaruandega ja sissejuhatuseks mainiks, et seitsmeteistkümnendal aprillil komisjon avaldas neljateistkümnenda eh, Julgeolekuliidu eduaruande, millega käis kaasas ka terve rida õigusloomelisi ettepanekuid, mille eesmärgiks oli siis lihtsustada eh, õiguskaitseasutustele juurdepääsu elektroonilistele, mm, mm, eh, elektroonilistele tõenditele ja finantsteabele ja ette näha rangemad reeglid lõhkeainete lähteainetele ja tulirelvade impordile eks- ja Ehm, volinik siis tutvustab meile julgeolekupaketti ja meiega on siin ka Natali, kes on ka terrorismi allkomisjoni juhataja, erikomisjoni juhataja, ka teised kolleegid, kes ehm, selles komisjonis on. nii et äh, volinik King siin oli veel paar asja, mida ma peaksin mainima, aga ma arvan, et parem oleks, kui te alustaksite ja siis te saaksite kohe meie tähelepanu. ma arvan, et kolleegid on siin tõesti üsna väsinud ja ma tõesti väga hindan neid liikmeid, kes siia on tulnud. Pariisis oli probleeme elektrivoolu tagamisega, nii kui ma õigesti aru saan, nii et mõnedel liikmetel on tõesti väga raske olnud siia jõuda nii et olete väga teretulnud, äh, härra volinik. nii et äkki teeksite sissejuhatuse ja siis me saaksime korraldada arutelu. aitäh, et te siin olete. aitäh teile mind siia kutsumast. lugupeetud äh, saadikud, kolleegid, aitäh, et äh, tegelete nende teemadega. mõni nädal tagasi tulime välja viimase Julgeolekuliidu äh, raportiga, mis puudutas neid meetmeid, mida me täna arutama hakkame ja tahaksin siin äh, rääkida ka järgmisest Julgeolekuliidu eduaruand-, äh, raportist, mis tuleb sellel nädalal ja kus me liigume mõningates valdkondades veelgi edasi. nii et aprillipakett, millest me täna räägime, see puudutab mei-, selle töö keset, mida me teeme seoses äh, Julgeolekuliiduga, me tahame kriminaalide elu äh, muut- ja terroristide elu muuta keerulisemaks, et neil oleks keerulisem äh, rünnakuid toime panna, et need asjad, mida me siin arutame, on suunatud sellele, et raskendada terroristide ja kriminaalide ra-, reisimist, et neil oleks raskem saada juurdepääsu lõhkeainetele ja dokumentidele ja et meil oleks lihtsam saada juurdepääsu tõenditele, et meil oleks äh, lihtsam võtta terroriste ja äh, kurjategijaid vastutusele. järgmisel aastal toimuvad äh, valimised, Euroopa Parlamendi valimised ja loodetavasti äh, saame tõhusat koostööd teha selleks, et võimalikult paljudes nendes olulistes valdkondades alles jäänud aja jooksul tulla välja, eh, oma töö ära teha, nii et teen lühikese ülevaate nendest meetmetest. esiteks, mul siin erilist prioriteetide nim-, järjestust ei ole, aga mõned eh, ettepanekud on saanud väga palju tähelepanu, eriti puudutab see elektroonilistele tõenditele juurdepääsu saavutamist, sest äh, nagu me teame, see võib olla raske, võtta palju aega ja vahel äh, liiga, käivad asjad liiga aeglaselt, eriti kui äh, neid tõendeid hoitakse mingis teises jurisdiktsioonis selleks, et vähendada viivitusi piiriüleselt tõendite saamisele esitasime kaks seadusandlikku ettepanekut, määruse ja direktiivi, nagu te teate, see, need annavad õiguskaitseasutustele vahendid äh, saamaks äh, juurdepääsu piiriüleselt äh, elektroonilistele tõenditele, näiteks SMS-idele e, emailidele, kui tegemist on terrorismi uurimisega ja kuuri-, ja küberkuritegevuse uurimisega. Need meetmed näevad ette võimaluse õiguskaitse kohtuasutustele, mitte politseile, kohtuasutustele äh, otseselt äh, äh, teenuse osutajatelt äh, nõuda tõendeid teises jurisdiktsioonis tegemist on teabe avaldamise nõudega ja siis on ka vastamiskohustus, ette on nähtud ka ajaline raamistik, eesmärk on, et vastus saadaks kümne päeva jooksul keskmiselt ja väga kiiresti tundide jooksul, äh, kui tegemist on äh, mõningate erandolukordadega. teenuse osutajal võib olla ka kohustus äh, teatavaid andmeid kasu, säilitada arestimismääruse jaoks ja neid ta, andmeid saab nõuda ainult kriminaalmenetluste raames ja ette on, ja kõik menetluslikud tagatised on samuti ette nähtud. ja võttes arvesse nende meetmete iseloomu, panime paika ka mingisugused me-, meetmed, mis äh, puudutavad äh, teenuse pa-, äh, osutajaid ja on ka terve rida praktilisi meetmeid, mille eesmärgiks on lihtsustada koostööd õiguskaitseasutuste ja teenusepakkujate vahel, võttes arvesse olemasolevaid instrumente. ning seda kõike tehes olime teadlikud, et me ei lahend-, jätta neid äh, probleeme vaakumis, vaid äh, mujal maailmas toimub ka arenguid, nagu näiteks hiljuti võeti vastu USA pilveandmetöötluse seadus. meie arvame, et meie ettepanekud annavad aluse koordineerituks ja sidusaks lähenemiseks nii Euroopa Liidu siseselt ja äh, ka rahvusvahelisel tasandil võt-, niimoodi, et järgitakse Euroopa Liidu õigusakte ja oleksid ka tagamised, mis puudutavad siis andmekaitset, eraelu kaitset ja eh, ka õiguskaitsevahendite kasutamist. teine teema, millega tegelesime, puudutas juurdepääsu finantsteabele ja ka siin ei alustame Äh, tegevust nullist, vaid tahame edasi liikuda. endiselt on terroristidel ja kriminaalidel liiga lihtne e, vahendeid üle kanda erinevatelt pangaarvetelt äh, teistele või, ja erinevate liikmesriikide vahel. me soovisime, et äh, oleks õiguskaitseasutustel korralik reguleeritud juurdepääs finantsteabele selleks, et oleks võimalik tõkestada ja võidelda kuritegevusega. nii et teine ettepanek ongi suunatud sellele, et sellist juurdepääsu lihtsustada ning see direktiiv annab õiguskaitse õiguskaitseasutustele kiire juurdepääsu finantsteabele, mida neil on vaja oma uurimistes, ilma et nad peaksid äh, saatma välja kõigile finantsinstitutsioonidele äh, taotlusi, mis on äh, väga kulukas, ebatõhus ja võib puudutada rohkemaid isikuid kui hädavajalik. see näeb ette, et määratud liikmesriikide asutused saavad juurdepääsu teabele, mida hoitakse keskregistrites ja see võimaldab neil siis tuvastada, et millistes pankades on neid huvitavad äh, kontod. ja see tähendaks ka koostööd äh, äh finantsinspektsioonide ja Europolidega ja kui nõutakse finants äh, teavet või finantsanalüüsi, siis selle jaoks on ka ette nähtud äh, paremad vahendid äh, ning tagatud oleks ka isikute äh, õigused, äh, menetlusgarantiid ning samuti isikuandmete kaitse on tagatud ning kolmandaks tegelesime E, isikutunnistuste e, turvalisuse parandamisega, et e, dokumendipettused on suureks mureks, sellepärast et see võimaldab terroristidele siseneda Euroopa Liitu, siin liikuda ja nad kasutavad siis valesid isikuandmeid selleks, et vältida avastamist. kaheksakümnel miljonil Euroopa Liidu kodanikul on mitte masinloetavad isikutunnistused ilma biomeetriliste andmeteta ja see tähendab, et äh, meil on äh, tegemist probleemiga ning komisjon nägi ette Euroopa Liidu kodanike isikutunnistuste ja elamislubade äh, mm, turvalisuse parandamise äh, me ei, ei ole välja tulnud ettepanekuga luua Euroopa Liidu isikutunnistus, vaid meie eesmärgiks on luua ühised julgeolekustandardid Euroopa Liidus, mis, kusjuures kasutatakse biomeetrilisi andmeid, äh, sõrmejälgi äh, ja muid biomeetrilisi andmeid, ähm, mida juba kasutatakse äh, riikide isikutunnistuste puhul ja tagatud on ka äh, garantiid, mis puudutavad üldiselt isiku biomeetriliste andmete kasutamist. ja me ei, äh, meil ei ole äh, plaani luu-, kehtestada isikutunnistused riikides, kus neid praegu ei kasutata, vaid äh, me tahame standardeid ühtsus, ühtlustada ja anda liikmesriikidele aega kohaneda nende nõudmistega ning teine asi, millega tegelesime, oli lõhk, lõhkeainete lähteained, viimaste terroristlike rünnakute puhul oli see, et äh, ühiseks jooneks see, et äh, kasutati isevalmistatud lõhkeaineid, mille lähteained on äh, vabalt saadavad. erinevates liikmesriikides on erinevad regulatiivsed raamistikud nende kemikaalide jaoks ja meie meelest ei ole tegemist ideaalse olukorraga. me arvasime, et meil on vaja teha rohkemat selleks, et sulgeda neid äh, seaduslünki, mida minevikus on ära kasutatud. komisjon tuli seega välja ettepanekuga, et olemasolev äh, lõhkeainete, lähteainete äh, õigusakt tuleks läbi vaadata ning tuleks mõningaid reegleid karmistada selleks, et tõkestada mõningate keemiliste ainete kasutamist äh, isevalmistatud pommide ja puhul. eesmärk on siis mõningate keemiliste ainete äh, kasutamise keelustamine, mida on kasutatud pommide valmistamiseks ning äh, avalikkuse esindajad saavad mõningaid ähm, aineid osta ainult siis, kui nad esitavad vastava loa ja öö, äh, ja siis on ette nähtud ka reeglid, mida riiklikud ametiasutused peaksid arvesse võtma, kui nad selliseid lube väljastavad. ja järgmine teema, millega tegelesime, oli eh, tulirelvade impordi ja ekspordi kontrolli tugevdamine, me oleme erinevaid meetmeid võtnud, nagu te teate, mida, sest me oleme seda ka enne arutanud, selleks, et äh, piirata tulirelvade jõudmist äh, terroristide ja kriminaalide kätte ja see ettepanek praegu on suunatud sellele, et su-, et karmistada tulirelvade eksporti ja importi. me äh, sa-, anname välja soovituse, mis nõuab teatavate äh, kontrollide läbiviimist ja et äh, tehtaks äh, süstemaatiline taustakontroll kõigi isikute puhul, kes taotlevad ekspordiluba, äh, et neid kontrollitakse kasutades EKRIS-it ja ekspordi, mm, relvade ekspordi kontrollisüsteemi. tegemist on oluliste ettepanekutega ja nagu ma juba ütlesin, me väga ootame seda, et me saaksime teiega kiiresti arutelusid algatada nendes olulistes valdkondades, kus me peame ühiselt äh, jõupingutusi tegema selleks, et võimalikult kiiresti saavutada tulemusi enne äh, selle ametiaja lõppu. olen raportööride proua Sippeli, härra Mamikinse, härra Depree, härra Raadevi äh, käsutuses ja ootan teiega koostöö tegemist selleks, et nendes küsimustes edasi liikuda. ja kuna mul on praegu sõna, siis äh, kui lubate, lühidalt äh, tutvustaks äh, viieteistkümnendat Julgeolekuliidu eduaruannet, kus tuleme välja erinevate asjadega, kõigepealt analüüsime edusamme, mida me oleme teinud kemikaalide, kemi-, keemiliste, bioloogiliste ja mm, radioloogiliste ja tuumaohtudega seoses kahjuks viimane kohutav rünnak Salisbury's rõhutas seda, et et see vajadus olla valmis sellisteks ohtudeks ei ole mingisugune akadeemiline küsimus, vaid see on hädavajadus nii et me soovime äh, vastavate materjalide juurdepääsu vahendada, parandada omaenda vastupidavust ja suurendada rah-, parandada rahvusvahelist äh, koostööd äh, sellistes küsimustes. me tahame võtta ka spetsiifilisi meetmeid keemiliste ohtude osas. raportis ka vaadatakse läbi, mida me te oleme teinud seoses ebaseadusliku veebisisuga, kuna esimesel märtsil hakkas määrus kehtima ja ka tegeldakse kõrgetasemelise radikaliseerumise vastase ähm, töörühma raportiga, mis äh, avaldati eelmisel äh, kuul ja meil on ka meetmed, mis puudutavad äh, rongireisijate turvalisust ja meetmed, mis puudutavad küberohte, hübriidohte ja siis tegeleme ka mm, lennureisijate andmete direktiiviga ja mm, rahapesu ja terrorismi rahastamisega ja ettepanekutega, mis puudutavad väikerelvade, kergrelvade eksporti ja importi. nii et äh, tulen meeleldi tagasi selleks, et neid ettepanekuid teiega detailsemalt arutada siis, kui see viieteistkümnes eduaruanne on avaldatud, kui teil sellest arutelust kasu on ja mul on väga hea meel, et tegelete nende teemadega, millest me täna räägime. aitäh, volinik! meil on pikk kõnelejate nimekiri ja alustame Roberta Metsolaga Rahvaparteist. asendan täna siin härra Raadevit, ütleb proua Metsola kas ma saan äh, siin lugeda ette tema seisukoha, tema küsimuses? et äh, meil on ühine konsolideeritud Euroopa Rahvapartei seisukoht, äh, see puudutab siis et seda, et organiseeritud kuritegevus ja terrorismi rahastamine on Euroopa Rahvapartei jaoks olnud väga oluline ja terve rida ähm, parlamendi raporteid on selle kohta koos, koostatud ja üks valdkond, mis vajab parandamist, on teabe vahetamine pädevate ametiasutuste vahel äh,, muuhulgas ka finants kuritegevusega tegelevate ametite vahel. ja see ettepanek, mida me täna arutame, puudutab finantsteabe ja muu teabe kasutamist selleks, et Äh, mõningaid äh, äh, kuritegusid ära hoida, avastada, uurida, vastutusele nendest võtta, et see suurendab koostöövõimalusi, eesmärgiks on sulgeda lünki olemasolevas seadusandluses, täiendada olemasolevaid õigusakte, mille eesmärgiks on Euroopa Liidu turvalisemaks muutmine, see läheb kaugemale terrorismi rahastamisest ja rahapesust, sest nagu Europol on korduvalt maininud, organiseeritud kuritegevus ja terrorism on järjest rohkem seotud ja me ei saa ühe vastu võidelda võtta tõhusalt, ilma et me võitleks ka teise vastu. samal ajal need meetmed, mis on välja käidud, äh, need, nende puhul tuleks äh, ka proportsionaalsust äh, analüüsida. teksti on loomulikult vaja parandada ja selgemaks muuta, aga loodame head koostööd variraportööridega, head koostööd nõukogu komisjoniga selleks, et oleks võimalik arutelud enne järgmisel aastal toimuvaid Europarlamendi valimisi lõpule viia ja siis tegelesite äh, äh, härra Raadevi teemaga ja Birgit Sippel saab siis järgmisena SED äh, koordinaatorina sõna. aitäh, Claude, mul on alati väga hea meel, kui meil on mõttevahetus volinik Kingiga julgeoleku küsimustes. ma tõesti arvan, et julgeolek on väga oluline küsimus meie kodanike jaoks. mind veidi üllatab see, et tavaliselt äh, julgeolekut arutatakse mm. üsna lühikest aega, aga me ei pea mitte ainult inimesi kaitsma kurjategijate eest, vaid peame kaitsma ka sõnavabadust ja vaba, isikuvabadusi. Äh, ja tahaksin mainida seda siin ja mm, mul on väga kahju, et äh, eraelu kaitse osas e, e-privacy osas ei ole mingisuguseid edusamme, oli viimane arutelu nõukogus, aga ainult lubati teemaga edasi tegeleda, aga selleks, et äh, meie inimeste suhtlemise turv-, äh, kaitset tagada, äh, siis ka see on väga oluline küsimus, nagu terrorismi ja kurja, kuritegevuse vastane võitlus, nii et tulles tagasi nüüd teie teema juurde, millega te tegelete või elektroonilised tõendid, selles osas mul on veel mõningaid küsimusi, te võib-olla teate, et mul on nii olulistes küsimustes tavaliselt ikka mingeid küsimusi. ma ei taha täna selle teema kohta midagi konkreetset öelda. mind äh, ma pani, pani mõtlema see, et ei tea, kas teema on kõigile fraktsioonidele oluline, sest eelmisel nädalal kuulsin, et kõik fraktsioonid ei ole veel oma variraportööre nimetanud, nii et eks me näe, kuidas sellega läheb, aga see on kindlasti oluline teema. Te mainisite juba Ameerika pilvandmetöötluse seadust ja sellega seoses on meil ka lahtisi küsimusi, te mainisite eh, tagatisi Te peate äh, selles osas detailsemalt meile ütlema, et mida see tähendab ja mis hetkel menetluses on kodanikel võimalus äh, neid tagatisi kasutada, sest äh, tundub, et nad saavad ne-, nendest teada väga hilises etapis nii et on mõningaid mureküsimusi seoses selle teemaga, et kuidas see toimima panna, on ähm, on mm, teabevahetusi siin ette nähtud äh, politseinikega, äh, kodanike esindajatega, eks me näe, kui äh, kõik variraportöörid on olemas, et kuidas me saame selle teemaga edasi liikuda ja kuidas me saame selle siduda üldise seisukohaga, et Euroopa Liidus me peame saama elada turvaliselt. aitäh, Birgit! ja isikutunnistuste äh, turvalisuse küsimuse raportöör on härra Depree, palun, härra äh, Depree uh,. Merci, president. suur tänu, esimees. härra volinik, ma kuulasin suure tähelepanuga kõike seda, mis te ütlesite, aga ma täna piirduksin sellega, et räägin minu raportist ja mis puudutab äh, ID-kaarte ja selle turvalis-, nende turvalisust. ja miks ma tervitan seda algatust, seda kahel väga erineval põhjusel. esimene põhjus on äh, julgeolek, turvalisus ja teine põhjus seisneb selles, et see lihtsustab kõigi tööd ja see lihtsustab kõigi vaba liikumist. ma lugesin suure huviga seda impact assessment'i, mida äh, koostati ja mis esitati seoses selle ettepanekuga ja mis me teada saame, on see, et praegusel hetkel Euroopas on meil kakssada viiskümmend erinevat dokumenti ID-kaartide osas, isikutunnistuste ja elamislubade osas ja kuidas me saame leppida sellise olukorraga. esimene põhjustest, mis minu meelest see komisjoni ettepanek on huvitav, on see lihtsustamine, mida see endast kujutab kõigi kodanike jaoks ja ka nende jaoks, kes peavad lugema seda dokumenti, või lugema neid dokumente, kes peavad kontrollima neid dokumente, nii et see, mis te teete, kujutab endast suurt sammu edasi vaba liikumise suunas ja selle suunas, et lihtsustatakse kodanike elu ja tööd. nii et see esimene punkt, ma tõesti tahan rõhutada seda, et jah, et ma tulen need turvalisuse ja julgeolekumomentide juurde veel tagasi, mis on ka väga tähtsad selles teie poolt esitatud ettepanekus. aga ma tahaksin teie tähelepanu juhtida veel sellele, et minu meelest komisjon on väga targalt toiminud kahes osas just. kõigepealt, et ta ei ole seda korki liiga tugevalt peale peale surunud. ta ei ole sur-, sundinud liikmesriike, kes seda ei ole soovinud, isikutunnistust eh, ellu kutsuma, aga need riigid, kellel on see isikutunnistus, ka nemad kasutavad seda ühtset vormi tulevist ja neid turvalisuse eh, meetmeid, mis sellega kaasnevad. ja teine punkt, ja ma arvan, et seda peaksime me veel täpsustama selle teksti sätetes, et eh, et nende isikutunnistuse erinevate elementidega, et siin ei tule mingit Big Brotherit, et meil on mingisugune kesksüsteem ja ja mitte mingil juhul ei tehta ettepanek, et nüüd pannakse kokku kõik need isikutunnistused. et ma arvan, et me peame väga selgelt äh, selle teksti sätetes kõik need kaks, need mõlemad punktid välja tooma, mis puudutab nüüd turvalisuse poolt. komisjoni ei, kui te lubate kümme sekundit veel et näpujäljed ja näopilt alaealiste osas on vaja luua sellised tingimused, et mis tingimustel ja kuidas võetakse need Äh, kuidas tegeldakse nende turvaelementidega, me peame täpselt samamoodi Euroopa Liidu kodanikke kaitsma, nagu me sisserändajaid äh, kaitseme, nii et kuidas seda täpselt hakatakse ellu rakendama ja kui, mis on kehtivusaeg nendel uutel dokumentidel. et kui me nüüd arv-, võtame arvesse ka need finantsid, mis meie käsutuses on seoses selle uue, äh, uue süsteemiga, siis me peame tõsise töö ära tegema. et need kaks suunist, mis meil on ja mis on välja pakutud ja mis on nagu aluseks sellele ettepanekule, et me peame igati toetama neid. peavad toetama nii meie komisjon kui parlament, aitäh! Um, um, aitäh, Shera! lihtsalt mainin, kallid kolleegid, et ja pean seda mainima, et äh, tõlgid täna üleaja ja tööd ei tee, nii et kolleegid, tõesti katsuge kahe minutiga piirduda, kui võimalik. nii et tagasi nimekirja juurde, järgmisena Natalja Kriisbeck, kes on siis ka komi-, telekomisjoni esimees. suur tänu, esimees, ja suur tänu volinik Julian Kingile, et ta jälle taaskord on siin arutamaks äh, arutamaks julgeolekuga seis seonduvaid küsimusi ja seda tasakaalu, mis meil on vaja leida. väga palju on erinevaid ettepanekuid, nad on väga huvitavad, eriti just, mis puudutab koostöö eesmärke just infovahetuse osas ja mis puudutab terrorismivastast võitlust ja terroriste, et kuidas neid avastada terrorismi rahastamisele jälile saada ja see osa, mis mind puudutab, seoses sellega ma tahaksin öelda paar sõna selle uue määruse eelnõu kohta, mis puudutab lõhkeainete lähteaineid ja ma arvan, et ka selle näol on tegemist väga tähtsa probleemiga ja see ettepanek, millega on välja tuldud, minu meelest võimaldab äh, tõesti ellu rakendada tunduvalt tõhusamat vahendit ja minu meelest siin on arvesse võetud ka just viimaseid arenguid selles osas, mis puudutab erinevate lõhkeainete ja segude kasutamist ja seda riski, et kuidas sellega niimoodi öö, äh, võib suureneda äh, rünnakute arv ja ma arvan, et te olete võtnud arvesse ka seda kriitikat, mis te olete kuulnud ja ka neid äh, puudujäämisi, mis praeguses äh, määruses on ja mõistete osas olete te tunduvalt täpsemad olnud ja Need mõisted on nüüd tunduvalt selgemad ja ka sealhulgas ka professionaalne kasutaja. ja ja ka see turustamine, see võib hõlmata lühikest ajavahemikku või pikka ajavahemikku, nii et ma arvan, et meil on vaja leida õiged vastused kõigile küsimustele, aga minul on praegu kaks küsimust et need sätted, mis te olete välja paku, pakkunud, et kõigepealt on väga tähtis, et nad oleksid piisavad. et kõik isikud, ükskõik tööstused, ettevõtted, VKE-d, ametiasutused, et nad võimalikult kiirelt saaksid teavitatud sellest määrusest ja teine küsimus, mis on väga tundlik, et kuidas saavutada äh, või kuidas te kavatsete saavutada harmoneerimise Euroopa Liidu tasandil selleks, et see süsteem korralikult toimiks ja selleks, et liikmesriigid kasutaksid sarnast litsentside süsteemi, ja sellel muidugi on oma mõju ka selle määruse toimimisele ja tema tõhususele, aitäh! Um, aitäh, Natali! härra Maamikins jõudis ka kohale, nii et äh, kas te soovite ka sõna saada? aitäh, esimees, räägin läti keelt, kui tohib. Äh, äh, aitäh, tahtsin rääkida lõhkeainete lähteainetest. on väga hea, et komisjon selle algatuse tegi, muuta eh, seda määrust üheksakümmend kaheksa murd kaks tuhat kolmteist ja nagu kolleegid ütlesid, et siin on litsenseerimise ja registreerimise keeld ja tahaksingi nüüd teada saada, mis saab nendest eh, riikidest, mis kasutavad seda registreerimissüsteemi, nagu Prantsusmaa näiteks. Lätis ja Eestis on see täielikult eh, keelatud, ma mäletan oma lapsepõlvest, et kasutasime glütseriini selleks, et väikseid pommikesi teha ja paar minu klassikaaslast kaotasid kas näpu või silmanägemise, nii et tõesti, tegemist on väga tähtsa küsimusega, sest igas apteegis on võimalik osta nii neid aineid kui ka teisi lähteaineid ja tegelikult pole vaja üldse õppida, kuidas terrorist olla, vaid lihtsalt segad ained kokku ja pomm on valmis ja veel üks asi. näiteks nagu kanepi suitsetamine Hollandis. minu koduriigis on see keelatud, aga sa võid minna Hollandisse, osta kanepit ja kodus suitsetada, nii et härra volinik, kuidas me saaksime selles registreerimissüsteemis teha muudatusi selleks, et vastu võtta siis selline ettepanek, äh, millega oleks siis litsenseerimine ka keelatud? ja ma mäletan ka Glasgow's äh, pommid lõhkesid ja olukord oli üpris keeruline, nii et olge ettevaatlikud. järgmisena Kornelia Ernst koordinaatorina, palun. jah see arutelu julgeolekupaketi üle. ma ei tea, mitmendat julgeolekupaketti me siin praegusel hetkel arutame. võin seda tõesti puhta südametunnistusega küsida, sest kõik julgeolekuküsimused jõuavad minu lauale ja ma enam täpselt ei tea, mis sinna juurde kuulub ja väga raske on siin äh, sorteerida, nii et ma arvan, et meil oleks vaja mitte küll ülevaadet, aga lihtsalt seda sisemist loogikat mõista. ja tavainimesena, nagu mina siin olen, ei ole see kõik väga lihtne, seda tahtsin kõigepealt öelda. kuna ma leian, et oleks parem rääkida punktidest, mida on juba läbi vaadatud või loetud ja sellepärast mina räägiksin elektroonilistest tõenditest tahtsin nii palju öelda, et põhimõtteliselt saame me sellest küsimusest päris hästi aru, kui vaadata seda valdkonda, mida siiamaani on tehtud, mis oli vajalik selleks, et menetlusi kiirendada. nii et me saame sellest ettepanekust aru ja minu arvates ei ole see ka, meie arvates ei ole see ka põhimõtteliselt vale, aga siin tõstatuvad küsimused. ja nendele küsimustele ma palungi volinik Kingil vastata. esiteks, mis me teeme vahet metaandmetel äh, ja sisulistel andmetel, kui me räägime andmekaitsest, miks äh, prokuratuurid on ühtedesse kaasatud, teistesse mitte? Te, sellest ma ei saa aru. teiseks, äh, taotlused kuritegude puhul, et Äh, millised kuriteod siis täpselt on kaasatud, me ei saa sellest täpselt aru, kuidas seda kuriteo määra vaadatakse. ja siis kõik need tavapärased küsimused, mida oleme alati juba esitanud. millised tagasi, tagatised on inimestele ette nähtud, andmekaitse, see on väga tähtis, eraelu kaitse, aga ka menetluslikud tagatised on meie jaoks tähtsad, sellest sõltub meie jaoks see, kuidas meie käitume siin on vaja teatud menetlusi, mida on vaja ka lühendada, eriti just ajalises mõttes, sellest me saame aru, aga see küsimus meil on ja sellele soovime vastust. aitäh, Kornelia, aitäh ka kõne eest kinnipidamisest, järgmisena Toomas Štehhovski, palun. suur tänu, härra esimees. ja suur tänu ka härra volinik ja tavapärane viisakus lause, aga siiski ma tahan tänada teid kõige selle eest, mis te olete ette valmistanud. aga ma tahaksin öelda, et tegemist on tõesti väga tähtsa ettepanekuga, terrorismivastane võitlus, selle näol on meil äh, tegemist äh, siin praegu kõikehõlmava paketiga, mis on igati loogiline, aga ma tahaksin siiski paar sõna öelda lõhkeainete lähteainete kohta. tegelikult ma arvan, et tegemist on siin Äh, komisjoni reageeringuga Pariisi ja Brüsseli terrorirünnakutele ja me teame, et seal oli tegemist lõhkeainetega, mis olid kodu äh, käsitöönduslikult valmistatud ja me teame, et Euroopa Liit ei saa takistada sellist lõhkeainete valmistamist, aga me peame vaatama, et millised on need Eh, mis on see, mida me saame ära teha seoses erinevate nende, eh, erinevate ainetega, et kuidas neid internetist leitakse näiteks ja ma katsetasin, ainult kolm minutit läks selleks, et leida, leida see vajalik aine. edasi küsimus, mis seondub nende inimeste leidmisega, kes ostavad neid aineid. meil on vaja seda, et me suudaksime täpselt paika panna reeglid, mis puudutavad internetist lõhkeainete ostmist. me peame vaatama, millist kontrolli on vaja teha, teostada ja mis on veel väga tähtis, on äh, ka see, et ähm, ei ole piisavalt informatsiooni. me peame parandama selles ettepanekus ka just seda, mis puudutab erinevatest tehingutest, kahtlastest tehingutest teavitamist. sellepärast, et need et mis puudutab neid aineid, et kuidas eraldi neid näiteks turustatakse ja kuidas kokku pannes tekib ju midagi ohtlikku. ja lõpuks, härra volinik, kas te võite öelda mulle, kuidas vahetatakse rahastamist puudutavat informatsiooni? et kuidas te panete toimima selle süsteemi, et luureametid ja Europol, kuidas nad omavahel teavet vahetavad ja kuidas on paika pandud nende omavaheline koostöö? nii et ma arvan, praegusel hetkel see veel ei ole piisav, aga me kindlasti tuleme selle paketi juurde veel tagasi. Silvi Ivan Kaufmann järgmisena. aitäh, Claude! soovin volinikule esitada küsimuse isikutunnistuste turvalisuse kohta. kõigepealt on tõesti õige, et selliste dokumentide puhul tuleb vähendada võltsimise riski. aga samal ajal on meil erinevad dokumendid, isikutunnistused, ID-kaardid ja elamisload ning mind huvitaks see, kas komisjonil on äh, statistikat selle kohta, kui palju isikutunnistusi on võltsitud ja kui palju elamislubasid on võltsitud. see oleks väga tähtis number lähtekohana selleks, et otsustada, kas meil on tõesti vaja siin äh, julgeolekule, julgeolekumeetmeid, turvalisuse meetmeid tugevdada. teine küsimus eeldades nüüd mm. seda, et see määrus jõustub, siis kuueteistkümne riigi kodanikud saaksid midagi täiesti uut. umbes äh, sada seitsekümmend miljonit inimest äh, peaksid siis sõrmejälgi andma isikutunnistuste jaoks ja ka nende näo äh, biomeetrilised andmed pandakse isikutunnistusse, sada seitsekümmend miljonit inimest. sellepärast ma tahaksingi teada, kas äh, mõeldes selle peale Euroopa andmekaitse inspektor ja ka Põhiõiguste Amet ei peaks andma oma arvamust selle kohta, sest praegusel hetkel me ilmselgelt räägime eraelu kaitsest ja isikuandmete kaitsest. ja need mõlemad punktid, härra volinik, on sellised, mille kohta, kui võimalik, tahaksin teilt infot saada. aitäh! Cecilia Wikström, palun! Thank you very much aitäh, Claude, aitäh, volinik King meiega seda esmaspäeva väga hilist õhtut siin veetmast ja seda tähtsat julgeolekupaketti arutamast. ma arvan, et on väga tähtis, et me kiiresti, võimalikult kiiresti jõuaksime kokkuleppele just Euroopa Liidu infosüsteemide koostalituses ja väga tähtis on, et meil oleks võimalik paremini infot saada ja ma arvan, et me peaksime väga põhjalikult vaatama nii tehnilisi kui ka poliitilisi probleeme, mis sellega kaasnevad. tõsiasi, et suurem osa süsteemidest on koostalituse ettepanekusse kaasatud, mida praegu ju ka üle vaadatakse, toob endaga kaasa terve rea probleeme ja on ilmselge, et kogu juba olemasolevasse süsteemi viiakse veel üks keerukuse aste sisse. nagu me viimastel aastatel oleme näinud, äh, on lugu selline, et andmekaitsereeglite rikkumine puudutab väga paljusid inimesi ja sellepärast on väga tähtis, et meil oleksid vajalikud kaitseklauslid palgas, paigas ja mul on väga hea meel, et kaitseklauslite puhul te rääkisite ka sellest, et tegelikult tuleb ennetada selliseid rikkumisi ja ma arvan, et on ka väga tähtis mõelda selle peale ja tõsiselt võtta ka meie enda ametite tööd. vahel me lihtsalt ei vaata täpselt, mida Põhiõiguste Amet teeb ja mida Andmekaitse Inspektor on öelnud. ma arvan, et me peaksime tõesti väga tõsiselt kuulama, mida nemad ütlevad. ja ja seda kõikide küsimuste puhul, mis puudutavad andmekaitset. eriti tähtis on see, mõeldes selle peale, mida räägiti Schengeni järelevalve töörühmas eelmistel nädalatel, me nägime, et äh, näiteks Ühendkuningriik kasutas ju ka ajutiselt Schengeni informatsioonisüsteemi ja rikkus reegleid. kui ka teised liikmed seda teevad, äh, eriti kui koostalitus on tagatud, siis sellel oleks väga suured tagajärjed mitte ainult Euroopa Liidu kodanike, vaid ka kolmandate riikide kodanike jaoks ja kogu Euroopa Liidu jaoks. ja sellepärast, härra volinik, tahaksin teada, mida komisjon kavatseb teha, hoolitsemaks selle eest ja tegelikult et äh, mul on hea meel, et te seda ütleksite, aga tahaksin teada, mida siis praktiliselt need kaitseklauslid tähendaksid, mis sinna on täpselt kaasatud ja kuidas te kavatsete hoolitseda selle eest, et iga liikmesriik peab ka kinni nendest reeglitest? sest me teame, et see on see nõrk lüli, rakendamine on nõrk lüli ja liikmesriikide reeglitest kinnipidamine, nii et aitäh suurepärase koostöö eest ja ootan juba selle koostöö jätkumist. aitäh, järgmisena poodil Valero, palun. aitäh, ma räägin rootsi keeles, nii et palun pange kõrvaklapid pähe, ütleb kõneleja alustuseks suur tänu väga huvitavate sissejuhatavate märkuste eest. ma leian, et te rääkisite väga lühidalt, tahtsin, et oleksite palju rohkem öelnud, aga ma loodan, et tulevikus on meil võimalik rohkem äh, infot siis saada. Te mainisite siin ka väikeseid ja, äh, väikeseid tulirelvi ja kergrelvi äh, ma ei ole kõikides küsimustes variraportöör, olen variraportöör ainult lõhkeainete, lähteainete küsimuses. nii et äh, ma keskenduksingi sellele küsimusele ka täna. kui vaadata seda paketti tervikuna, siis äh, meie jaoks, roheliste jaoks on alati väga tähtis see, et kui me võitleme terrorismi vastu ja on ilmselge, et me peame seda tegema, see on väga hea, aga me peame hoolitsema selle eest, et meetodid, mida me kasutame, oleksid siis ka proportsionaalsed äh, selle eesmärgiga ja et samal ajal inimeste õigused, kodanike õigused oleksid tagatud ja ma arvan, et selle ettepanekuga on siin mõningaid probleeme. kui nüüd tulla tagasi lõhkeainete, lähteainete küsimuse juurde kui vaadata juba olemasolevat seadusandlust, siis me ei ole olnud väga edukad selle probleemi lahendamisel. nii et meil on vaja uusi õigusloomelisi ettepanekuid, meil on vaja vanu ettepanekuid muuta, meil on vaja tagada siin tasakaal põhiõiguste ja julgeoleku vahel, nagu ka eelnevalt juba öeldud. me juba tõstatasime probleemid äh, artikkel kaheksa näiteks, väga täpselt tuleks vaadata artiklit kaheksa. enne, kui me liigume selle küsimusega edasi, kell tiksub. nii et äh, tahan siin ka e-tõendit, tõendeid lühidalt äh, kommenteerida, isegi kui ma ei ole vastutav selle küsimuse eest. Te ütlesite, et ka kuriteokahtluse puhul on neid võimalik kasutada. kuidas see peaks siis teie arvates toimima? Neil on ju vaja siiski kohtuotsust. ei ole ju võimalik lihtsalt minna prokuröri juurde ja infot nõuda ning tundub, et see pole absoluutselt kooskõlas meie kohtupraktikaga, mida siiamaani on sarnastel juhtumitel kasutatud, nii et tahaksin teada, kas see oli täpselt see, mida te tõesti äh, mõtlesite ja siis veel ka see mõte, et on võimalik lihtsalt minna ettevõtetesse teistes riikides ja küsida infot, ükskõik kas seda teeb siis prokuratuur või mõni teine ametivõim. aga nüüd see, te panete selle ettepanekuga ettevõtja väga raskesse seisu ta peab ettevõtet juhtima ja tema on siis see, kes peab otsustama, et millal on põhiõigusi rikutud ja millal mitte ja ma arvan, et see on ettevõtja jaoks väga raske. aitäh! Sofi Infeld, palun, ja siis Anna uh,. Yes, thank you, chair. aitäh, esimees. kohe alustuseks tahtsin öelda, et mul ei ole mitte midagi selle põhimõtte vastu, et parandame oma juurdlusvõimekust, kuid tundub, et komisjon hakkab alati asju valest otsast lahendama. sest nüüd te põhimõtteliselt olete kogu sellest ketist lülisid välja võtmas selleks, et kodanike õigusi tugevdada, muudkui räägite siin ilusat keelt äh, selle kohta, kuidas eraelu kaitsta, aga tahaksin teada, mida komisjon ära teinud selles osas, et seda nõndanimetatud politseidirektiivi absoluutselt ei rakendata ja rakendamine oleks pidanud olema jõus juba eelmisest kuust maksimaalselt kaks riiki on seda teinud, miks te siin ei ole mitte midagi teinud? ja tõesti, demokraatlikus korras, õigusriigis tihti äh, menetlused võtavad aega, see nii on ja just sellepärast ongi kodanike kaitse ette nähtud, see võtab küll aega. ja kolmandaks, äh, me teame, et meil on õigusriigi põhimõtetega probleeme teatud liikmesriikides aga mis siis saab siis näiteks Ungari ametivõimudest, kui nad lähevad mõnda ettevõttesse Prantsusmaal ja ütlevad, noh, me tahame saada infot teatud äh, härra kohta, kelle nimi on Soros, sest me eeldame, et ta on kuritegusid sooritanud. mis te arvate, kas see on hea mõte? minu arvates mitte. ja nüüd see Äh, USA andme, pilveandmetööstuse seadus. minu arvates on täiesti õudne, et praegu Euroopa Liidu seadustes te viitate nüüd juba kokkulepetele kolmandate riikidega, teete sama ka Venemaa ja Hiinaga, kui äh, need pilveandmetöötluse kokkulepped on paigas. suhetes USA-ga mina näiteks absoluutselt enam ei usu Euroopa Komisjoni kui Euroopa kodanike õiguste kaitsesse. Te olete pigem mures oma sõpruse pärast USA ametivõimudega kui Euroopa kodanike õiguste pärast. ja ma kardan, et vahel tuleb pöörduda Euroopa Kohtu poole ja Euroopa Kohus muide on tõesti Euroopa põhiõiguste kaitse viimane bastion, ainus institutsioon, mis veel kodanikke kaitseb. ja sellise kokkuleppe USA ametivõimudega pistavad nad kohe prügikasti jah, on küll teatud asju, mida te võite teha Euroopa Liidus, aga te ei saa siin hakata tegema viiteid kokkulepete kohta USA-ga, see on ju hoopis teine lugu, nii et ma olen valmis põhimõtetest rääkima, aga te peate enne vastama kõikidele nendele küsimustele. ja nüüd anna kaks minutit maksimaalselt, sest meil on täna ajaprobleeme jah, kahe tuhande kümnendal aastal olin äh, raportöör ja mul on väga hea meel, et see vaadatakse üle, sellepärast et liikmesriigid on sellest üle sõitnud just nende väga nõrkade ettepanekute pärast, mida komisjon tegi. nagu teie siin juba toonitasite, võib-olla nüüd on isu suurem just Salisbury rünnaku pärast, aga Salisbury näitas ka väga hästi, et liikmesriigid on pantvangis Nad on lasknud finantssüsteemidel ja kinnisvaravõrgustikel võtta ennast pantvangi äh, kuritegelike võrgustike poolt. nüüd terrorismi rahastamise ja rahapesuvastased küsimused, kas te tahate teha midagi sarnast nagu broneeringu infoga, et kui liikmesriigid ei rakenda seda? Teil on väga palju erinevaid rahapesuvastaseid üksuseid Euroopa Liidus, aga mõned on täiesti hambutud, nad ei ole mingid õiguskaitseorganid, tegemist on lihtsalt administratiivsete ametivõimudega, on selliseid rahapesuvastaseid üksuseid, kus lihtsalt koostatakse raporteid, nagu näiteks Maltal, ja siis politsei otsustab, et noh, ei ole vaja neid lugeda nii et see on tõesti väga tähtis küsimus, äh, kui me soovime tõsiselt äh, neid rahapesuvastaste üksuste tööd võtta. et siin tõesti näiteks ka parlament pingutas ju väga palju, et viiendat äh, rahapesudirektiivi korralikult välja töötada, et nii et mida te kavatsete siis teha, kui mitmed liikmesriigid ütlevad, et noh, et krüptoraha ja igasugused e-harrastusmängud neile sobivad ja kõik teavad, et tegemist on tegelikult võimalusega kuritegelikele jõukudele raha teenida. ja kõik need isikutunnistust puudutavad küsimused, aga kogu see tööstus, mis on kuldsete viisade taga, Schengeni viisasid müüakse, passe müüakse, iga kletokraat saab põhimõtteliselt äh, öelda, et noh, jah, meil on siin üks suurepärane kutt, kellele on vaja pass anda ja siis mitte midagi ei juhtu. ja kas komisjon kuidagi kaasatud ja tegeleb nende küsimustega? hästi, volinik, nüüd on teie kord well,. The... aitäh, aitäh, et olete nii huvitunud nendest meetmetest vabandan selle formaadi pärast, ma olen veendunud, et et et meil on väga palju erinevaid ettepanekuid, mida teha, kolm määrust, kaks direktiivi ja üks soovitus ja üks meetmete pakett. ma saan aru, et seda on päris palju. saan ka aru, nagu siin juba öeldi, et meil on vaja selgitada, kuidas need erinevad ettepanekud kokku sobituvad mina usun, et nad sobituvad. Nad on välja töötatud kas selleks, et äh, vähendada seda ruumi, kus terroristlikud organisatsioonid äh, saavad tegutseda või nad on suunatud sellele, et meie vastupanuvõimet suurendada, et me saaksime hakkama selliste rünnakute tagajärgedega ja panna siis ka vastutajaid vastutama see on see raamistik, milles me üritame seda tööd organiseerida. ja need eh, meetmed, üksikud meetmed, mida me täna arutame, sobituvad väga hästi sellesse raamistikku. Nad on üksikasjalikud, siin on erinevad küsimused, mis tõstatuvad erinevate meetmete all ja neid on vaja korralikult läbi arutada. me ei ole võimelised seda tegema põhjalikult eh, täna õhtul, ma olen teie käsutuses äh, mõnel teisel kohtumisel või ka kahepoolselt, kuidas soovite, selleks et me saaksime üksikasjalikult neid küsimusi arutada. tegemist on kaasotsustusõigusega ja ilmselgelt meil tuleb põhjalikult need küsimused läbi vaadata selleks, et neid küsimusi õigesti lahendada ja minu üleskutse teile on ja väga julgustav on olnud kogu see tähelepanu nendele erinevatele küsimustele. me peaksime seda kõike üritama teha kõigepealt võimalikult kiiresti, me kas oleme edukad või mitte, aga me peaksime vähemalt proovima ja vaatama neid erinevaid ettepanekuid läbi, tegema läbi kõik menetluslikud sammud ja tegema seda üheskoos, parlamendiga koos siis. ja sellepärast on mul ka väga hea meel et te olete juba raportöörid nimetanud ja ma loodan, et ka variraportöörid ja et me saame selle tööga edasi minna. mitte sellepärast, et me tahaksime aeglaselt edasi liikuda või siin takerduda, otse vastupidi. kiiresti paari punkti kohta, mis siin tõstatati, ma pole kindel, et tõesti me suudame täna kõik punktid, mis tõstatati, korralikult läbi vaadata. Need Te ei tule nüüd siin prioriteetide järjekorras. kõigepealt äh, lõhkeained ja lõhkeainete lähteained. me üritame prak-, äh, teha, muuta kontrolle praktilisemaks, toimivamaks praegu on meil veel kolm erinevat äh, meedet nende ainete kontrollimiseks. on võimalik need keelata, mõned liikmesriigid on seda teinud, võib litsenseerimissüsteemi sisse viia, mõned liikmesriigid kasutavad seda võimalust, siin on erinevaid lahendusi litsenseerimiseks ja kolmandaks on võimalik äh, kasutada registreerimist, ehk et äh, inimene võib siis tänavalt astuda siis poodi, osta neid aineid, aga ta, teda registreeritakse ja tõesti, siin on öeldud, et see ei ole piisav. ja sellepärast me oleme öelnud, et registreerimissüsteemid nagu praegune süsteem Prantsusmaal tuleks ära kaotada. ehk kas sul on keelatud need ained äh, tavainimeste jaoks või sul on litsenseerimissüsteem ja me oleme välja töötamas palju piiratumat litsenseerimissüsteemi. kui see toimima hakkab, siis vastaspool peab hoolitsema selle eest, et meil on olemas sätted nende jaoks, kellel on legitiimne õigus neid lähteaineid kasutada kommertslikel eesmärkidel, näiteks selleks, et nemad saaksid neid aineid soetada. see on see lahendus, mille suunas me peaksime liikuma nüüd äh, ID-kaardid, isikutunnistused. üritame jällegi proportsionaalset lahendust välja töötada. meil on probleem. me võime tõesti siin rääkida nendest numbritest, aga need on väga suured. probleemiks on see, et kümned miljonid inimesed kogu Euroopa Liidus omavad isikutunnistust mida nad võivad kasutada reisimiseks. ehk selleks, et äh, lahkuda Euroopa Liidust või tulla Euroopa Liidu, aga nad ei ole masinloetavad, nii et kõik need sätted, mis me välja töötame, millega teie nõustute kontrollide jaoks välispiiridel, kõik need meetmed, mida me siin arutame Schengeni piirikoodeksi osas ja teatud teiste meetmete tugevdamiseks ei toimi, kui inimesed kasutavad neid mitte masinloetavaid dokumente. nii et me peame selle küsimusega tegelema ja üritama leida proportsionaalset lahendust. me ei tee ettepanekut siin praegu mitte, mitte ühtegi sellist ettepanekut, mille osas ei ole kokku lepitud passide jaoks, nii et ma üritan äh, et meil tõesti õnnestub leida kõiki osapooli rahuldav lahendus, aga siin on veel probleeme, mis vajandavad lahendamist ja me peame väga täpselt ka selgeks tegema, mis saab alaealistest, teatud ettepanekud on ka nende kohta tehtud paketis. kui te soovite veel üksikasjalikumaks minna, siis meiegi poolest. nüüd küsimus, mis puudutab juurdepääsu finantsinformatsioonile rahapesuvastaste üksuste jaoks. ma arvan, et see on väga tähtis. mõned inimesed ütlevad, et meil on meil tõesti väga suur probleem tekkinud ja et finantsluure ei ole enam nii tähtis äh, olen täiesti nõus sellega, et meil on väga palju rahastamist, mille kohta meil polegi aimugi, see puudutab just terroristlikke rühmitusi. on väga palju sellist hallis tsoonis olevat rahastamist. ja me peaksime olema siiski võimelised raha liikumist jälgima praegusel hetkel meil ei ole siin Euroopa tasandil rahapesuvastaseid üksuseid, meil ei ole isegi neid, mitte nende üksuste võrgustikku, see tuleb üles ehitada, aga me peame kogu Euroopa Liidus ka üle vaatama reeglid, mis puudutavad just õiguskaitseorganite ja rahapesuvastaste vastase võitluse üksuste koostööd, sest see ei toimi praegu ja me peame seda tegema, aga samal ajal äh, väga selgelt ja läbipaistvalt rääkima ka äh, isikuandmete kaitsest. nii et tõesti, tegemist on kaugeleulatuva küsimusega ja selle kohta me teeme ettepanekud selleks, et äh, seda küsimust teiega edasi arutada. edasi, koostalitus. see on küsimus, millest meil on võimalik üksikasjalikumalt rääkida paari minuti pärast aga lihtsalt, et tõstatada need küsimused, mis siin juba välja toodi. andmekaitse inspektor ja ka Põhiõiguste Amet olid kohe algusest peale kaasatud. kui me saime kõik, midagi õigesti tehtud just sellepärast, et nad olid algusest peale kaasatud, nad vaatasid ka hiljem protsessi ajal need ettepanekud uuesti üle, te olete seda näinud. Nad väga põhjalikult tutvusid äh, selle tööga ja ka teie muudatusettepanekud tegema. nüüd tõesti peame vaatama, et äh, nii menetluse alguses kui ka menetluse lõpus saaksime me siis nii Põhiõiguste Ameti kui ka Andmekaitse Inspektori arvamuse. ma loodan, et meil õnnestub kokku leppida meetmete paketis, millega on kõik nõus ja siis rakendamine on kõige tähtsam, täiesti õige komisjon üritab siin olla tõesti rakendamise osas võimalikult heldekäeline. viimastel aastatel me oleme näiteks öelnud, et Schengeni informatsioonisüsteemi puhul ähm, aruandluskohustust äh, tuleb üle vaadata, me oleme seda teinud ja terve rida riike on saanud meilt tõesti päris korralikke karmikäelisi raporteid selle kohta, kuidas nad on Schengeni informatsioonisüsteemi infot kasutanud ja me tõesti soovime, et iga riik, mis ei ole reeglite järgi käitunud, vaataks oma käitumise siis üle ja seda kõike tuleb teha siis mõeldes ka koostalituse peale, infosüsteemide äh, koostalituse peale, ei ole nii, et me kasutame lihtsalt ühte süsteemi, Schengeni informatsioonisüsteemi, vaid me peame hoolitsema sellest, et ükskõik millise süsteemi osas me oleme kokku leppinud, et seda on võimalik kasutada koos teiste süsteemidega. siis nüüd küsimus e-tõendi, elektrooniliste tõendite kohta. siin on terve rida küsimusi, mida te tõstatasite ja mis puudutasid elektroonilisi tõendeid ja mida tuleb arutada põhjalikumalt ja üksikasjalikumalt sest tegemist on väga tähtsa meetmete paketi ettepanekuga, aga astume nüüd sammu tagasi ja küsime, et miks me seda teeme. me teeme seda sellepärast, et osa olemasolevatest süsteemidest ei ole nii hästi kohandatud, nagu inimestele meeldiks eriti mis puudutab küberkuritegevuse vastast võitlust ja küberkuritegevuse alast uurimist, aga ka sellepärast, et ükskõik, mida te M-lattidest ei arvaks, inimesed on jäetud kõrvale. nii et üha rohkem siin räägitakse vabatahtlikust koostööst. see on midagi, mille puhul isegi mitte õiguskaitseorganid üksi, vaid ka tegelikult äh, politsei ei pöördu otse teenusepakkuja poole ja küsib äh, abi. see võib olla vahel õigustatud, äh, aga vahel puudutab see ka läbipaistvuse küsimust ja nüüd vabatahtliku koostöö puhul neli ta-, neli tuhat et äh, ettepanekud tehti siis äh, jür-, äh, legaalse abi lepingu kaudu ja üle kahekümne tuhande vabatahtlikult, nii et äh, meil on võimalik selgem raamistik selgemate reeglite ja klauslitega paika panna. nüüd küsimus, mis puudutab suhteid USA-ga. ma olen veendunud, et kõigepealt tuleb oma kodutöö ära teha. peame hoolitsema selle eest, et see, mida me Euroopa Liidus teeme, toimib täpselt nii, nagu me oleme kokku pan-, kokku pannud ja paika pannud ja kokku leppinud. ja seda teeme siis koostöös teiega. lihtsam on USA-ga vestlusi pidada, kui meil on ka selge ettekujutus sellest, mis on meie seisukoht. kui me ei ole võimelised tegema oma seisukoha osas edusamme, siis võib äh, tekkida oht, et USA üritab pigem kahepoolseid suhteid erinevate liikmesriikidega sisse viia. või ta vähemalt üritab seda teha. ja see toob kaasa olukorraga, millega ei saa äh, nõustuda nii et viimasel nõukogu kohtumisel ma ütlesin, nimelt liikmesriigid alustasid, ütlesid, et nemad ütlesid, kui tähtis on see, et kiiresti edasi liikuda, leida Euroopa Liidu seisukoht nendes küsimustes. ja see tähendaks ka seda, et nemad teevad, mis on nende positsioon ja kõik kõikides suhetes USA-ga oleks siis võimalik lähtuda just sellest kollektiivsest positsioonist. see on see, mida liikmesriigid ütlesid äh, ministrite nõukogul, ma lihtsalt annan teile sellest teada. ülejäänud küsimused, mis te tõstatasite? ma ei taha siin üle pingutada olen tõesti valmis kahepoolselt neid küsimusi arutama. näiteks järgmise paketiga, mida me selles osas peame ära tegema ja siis ka väiksed tulirelvad, kergrelvad ka selle kohta räägime siis rohkem, kui on juba ettepanek väljas. Sohvi? Sohvi. aga tõesti, mõõdukalt palun siin komisjon tegi väga ilusaid sõnu rakendamise kohta, ma tahan täpselt teada, kogu see topelttöö nüüd selle andmekaitse üldmääruse kohta, see teine osa paketist on täiesti unustatud, ma arvan, et seal on kaks liikmesriiki, mis on seda rakendanud. see on naeruväärne, kui see rää-, kui te räägite siin robustsetest äh, kaitseklauslitest, nojah, et me jälgime olukorda, palume liikmesriikidelt, et olge nüüd head ja hakake rakendama, see tähendab seda, et päev pärast tähtaega lähed sa kohtusse, alustad rikkumismenetlust. see on robustne, hästi toimiv, korralik. jah, teeme seda pärast. ja teil on õigus, teil on tõesti õigus siin survestada mind rakendamise küsimuses aga vale on see, kui ma tohin öelda, vale on see, et te ütlete, et mina ei võta rakendamist tõsiselt. iga meetme puhul, mille eest mina vastutan, mõnes teises küsimuses oleme näiteks kaugemale jõudnud nagu broneeringu info puhul ja ainult tänu sellele, et me väga tähelepanelikult pidasime reeglitest kinni ja nüüd tuleb hoolitseda selle eest, et broneeringu info puhul äh, käitume tä-, äh, broneeringu info kogemuste puhul käi-, kogemustest lähtudes teeme täpselt samamoodi nüüd ka andmekaitsemääruse ja politseidirektiivi puhul. jah, ja ei, äh, see oli tõesti täiesti mõistlik nõudmine, me ütlesime kohe algusest peale, et me ei karda rikkumismenetlusi alustada. nii et on teatud menetlused, millest tuleb kinni pidada ja need algavad just olukorra selgitamisega. ja siis tuleb kiiresti edasi liikuda järgmiste sammude juurde ja me ei karda neid teha. mitte ühtegi, mitte ühegi meetme puhul ja ma ei ole nõus sellega, et on üks meede ühe ettepanekute paketi jaoks ja teised, teiste jaoks, nii see ei ole. see valmistab mulle muret, sest kaks raportööri koostalitusvõime puhul ootavad siin nüüd juba kannatlikult, peame nüüd selle juurde jääma teised variraportöörid on ka kohal, nii et aitäh kõikidele kolleegidele. Läheme nüüd edasi järgmise punkti juurde. koostalitusvõime infosüsteemide puhul komisjon tegi ettepaneku koostalitusvõime kohta ja nüüd on alganud õigusloomeline menetlus, meil on kaks äh, raportit, härra Meelo ja härra Leenarts on need koostanud, nemad saavad kõigepealt sõna ja siis saab sõna volinik King ja siis variraportöörid. vabandust, et pidite ootama, aga nii palju küsimusi oli selle eelmise paketi kohta. Nad puudutasid ka natuke koostalitusvõimet, nii et äh, annan sõna kõigepealt teile ja siis saab sõna volinik. Uh, aitäh, mul ei ole täna kuskile mujale Äh, minna, nii et äh, saan siia jääda, et seda arutelu lõpetada. mis puudutab koolustalitlusvõimet, siis me oleme teinud tööd selleks, et äh, moderniseerida Euroopa Liidu praeguse süsteemi, Eurodac ja nii edasi, ja, ja uusi süsteeme, EIS ja nii edasi, ja nüüd on meil uus ettepanek viisainfosüsteemi kohta peamine horisontaalne küsimus on, et kõik need Euroopa Liidu infosüsteemid on äh, eraldi välja töötatud. ma käisin EU-Liisas Strasbourgis, äh, kui minna keldrisse, siis seal on väga kena ruum äh, paljude serveritega ja Eurodac on seal, SIS on seal, Visa infosüsteem on seal, ETIAS saab seal olema ja nii edasi. et nad on küll samas kohas, aga nad ei ole võimelised üksteisega suhtlema või ei ole see lubatud ja seetõttu on meil probleeme oma julgeolekupoliitikaga ning eelmisel nädalal käisime terrorismi e-, vastase võitluse erikomisjoniga Strasbourgi, Siilias ja seal samuti nägime eri, eri, eraldi ruumi, eraldi arvutitega, eraldi infosüsteemidega ja see ei ole tõhus, sellest ei piisa ajal, kus julgeolek on meie jaoks äh, esmatähtis ja see parlament on korduvalt nõudnud kahte asja, et äh, me kasutaksime neid Euroopa instrumente, mis meil juba on, maksimaalselt ära ja et äh, meil äh, oleksid lahendused, mis võimaldaksid äh, kasutada maksimaalselt ära olemasolevat infot selle asemel, et äh, koguda rohkem teavet äh, ning ma arvan, et need volinik Kingi ettepanekud ongi nutikaks lahenduseks just nimelt nendele nõudmistele, et selle asemel, et luua mingisuguseid uusi süsteeme või loobuda andmekaitse nõuete täitmisest, tagab koostalitlusvõime parema juurdepääsu politseiametnikele Mm, piirivalvuritele, immigratsiooniametnikele, ähm, et nad saavad paremini teha oma tööd, teha paremaid otsuseid paremale infole tuginedes ning äh, koos kolleeg Meiloga oleme äh, töötanud välja ligi sada üheksakümmend neli muudatusettepanekut, see äh, on üsna suur number, see näitab ka seda, kui tehniline ja keerukas ettepanek see on, sest äh, me põhimõtteliselt toetame väga seda ettepanekut, mille Euroopa komisjon on valinud, aga on, olid mõned asjad, mida me soovisime muuta. mainiksin näiteks seda, et äh, on oluline, et need äh, süsteemid äh, toimiks sujuvalt ja et kui seal on mingisuguseid probleeme arhitektuuris, siis ei tekitaks see probleeme sellest teabest sõltuvatele inimestele. nii et me oleme teinud ettepaneku, mis puudutas Euroopa sots-, otsinguportaali ja mitme identiteedi detektorit, mis ähm, ja me oleme äh, soovinud parandada ka Europoli võimalusi selles süsteemis toimida, sest me ei tohiks äh, teha äh, seda viga, et väga palju teavet jääks Europolile kättesaamatuks ja sellepärast me peaksime nendele andma paremad juurdepääsud Europoli andmebaasidele. ja väga oluline on see ka, et kui see äh, aspekt, et kui palju piirikontrolle tehakse, aga see tähendab ka seda, et piirivalvuritele lisanduvad kohustused ja mõningatel juhtudel võib piiri ületamine muutuda keerukamaks ja mm, tülikamaks ning me soovime õiget tasakaalu tõhususe ja mm, kiiruse vahel äh, ja see ettepanek võimaldab liikmesriikidel, politseiametitel ähm, inimesi, inimese isikusamasust tuvastada, äh, me muutsime ettepanekut niimoodi, et see peegeldaks praegust korda liikmesriikidest, et kõigepealt tuvastatakse inimese isikusamadus äh, kasutades äh, reisidokumente ja alles pärast seda on võimalik kasutada biomeetrilisi andmeid ning äh, me lisasime ka tagatised nendele, nende isikute jaoks, kelle isikusamasust tuvastatakse. Need on meiepoolsed muudatused olen kindel, et kolleegid on juba kõik sada üheksakümmend neli muudatusettepanekut läbi vaadanud ja <laughs> mul on hea meel äh, järgnevatel kuudel-nädalatel äh, nendega, kolleegidega neid arutada ja nüüd annan sõna kolleegile härra Meilole. ma väga palju äh, rohkem ei räägiks ja kasutan portugali keelt, nii et palun pange kõrvaklapid pähe. Bom, eh, eu queria, eu queria começar por, eh, por saudar sinceramente <coughs> mina sooviksin omalt poolt tänada Euroopa Komisjoni ja tänada komisjoni esindajaid. Mhm. Eh, nad olid suureks abiks meile mõistmaks eh, neid väga eh, tehnilist laadi raporteid ja esmapilgul on nendest tõesti väga keeruline aru saada ja väga keeruline ka tõlgendada neid. nii et Äh, tegemist oli tunduvalt tehnilisema tööga kui poliitilise tööga, äh, kuigi ka poliitiline pool on nendes tekstides täiesti olemas. ja muidugi, meie kõigi sooviks on äh, inimeste eraelu puutumatus igati tagada, tagada inimeste õiguste austamine ja me peame saavutama soovitud tasakaalu ja väga tähtis on see, et me leiaksime sellise tasakaalu, mis annaks võimalikult suured garantiid, aga samas, et me järgiksime kõiki neid väga tundlikke reegleid. Euroopa Parlament esitab muudatusettepanekud, neid on muidugi väga palju, aga nad kõik on suunatud sellele, et me suudaksime ja parandaksime oma võitlust illegaalse migratsiooni, salakaup-, kaubanduse vastu mm.. et see on nii meie mandaadi prioriteediks kui ka tulevaste parlamendikoosseisude prioriteediks ja väga tähtis on ennetada tragöödiaid, toimida niimoodi, et kõik vajalikud äh, ametiasutused saaksid äh, teostada neile pandud ülesandeid ja väga tähtis on ka see, et nende käsutuseks oleks selleks ka vajalik informatsioon. ja me oleme teinud oma strateegilised, äh, strateegilised valikud just selleks, et tulevasi võimalikke trage-, tragöödiaid äh, välistada. ja ma arvan, et on täiesti võimalik vältida seda, mis viimaste aastate jooksul on äh, aset leidnud ja selleks, et selliseid katastroofe enam ei korduks, siis me peame kõik omalt poolt tegema maksimumi. ja toimima tõesti oma kodanike huvides, kes soovivad elada turvalist elu ja ma arvan, et see on suurepärane, kui parlament ja komisjon omavahelises koostöös äh, käsitlevad neid teemasid ja väga tähtis on, et meil oleks selleks kõik vajalik informatsioon, et terroristid ei saaks ennast erinevate nime all, nimede all registreerida erinevates andmebaasides, et meil on päris kujukaid näiteid selle kohta. on selliseid inimesi, kellel on mitu identiteeti ja andmed nende kohta erinevates süsteemides on erinevad ja aga nende süsteemidel ei ole omavahel koostalitusvõimet. ja me oleme eh, mitmetel koosolekutel näinud ka seda, et millised on need puudused koos koosolekutel koostöös Europoli komisjoni variraportööridega, Euroopa andmekaitse inspektoriga ja meie sooviks on olnud rõhutada just seda, et kõik selle süsteemi erinevad koosseisosad peavad võimalikult hästi toimima tahaksin veel kord tänada Euroopa Komisjoni tema poolt tehtud jõupingutuste eest, tänada kõiki spetsialiste, kes osalesid selles töös ja panustasid sellesse ja suur tänu ka variraportööridele aitäh mõlemale raportöörile selle teemaga tehtud töö eest, et nagu öeldud, tõlgid lõpetavad täpselt, nii et lõpetame kakskümmend üks nelikümmend viis, ma vabandan, et me asu-, alustasime selle küsimuse käsitlemist äh, liiga hilja ja nüüd ma paluksin volinikul lühidalt reageerida, ma tean, et see on väga oluline teema, aga kui te lühidalt saaksite reageerida sellele, mida variraportöörid ütlesid ja siis on siin ka äh, Ähm, proua Talli, proua Ernst, Bodil Valero ja Birgit äh, variraportööridena, kes äh, siis sõna võtavad ja siis äh, saab Sofii ka lühikese sõnavõtu jaoks sõna ja siis me saamegi lõpetada koosoleku. jah, aitäh raportööridele, variraportööridele, aitäh, et olete küsinud meilt palju küsimusi. et see on alati olnud viljakas meie näeme neid muudatusettepanekuid niimoodi, et et need lähevad väga abistavas konstruktiivses suunas, nagu te ütlesite, et me peame tagama selle, et asjad oleksid võimalikult lihtsad ja tõhusad ja et asi, et süsteem saaks toimida eh, ööpäevaringselt äh, iga päev, et oleksid varusüsteemid, et oleksid tagatud põhiõigused äh, ja andmekaitse, et äh, ilma, et see ohustaks äh, meie operatiivseid eesmärke, mis te olete välja toonud ja üks asi, mida tahaksin rõhustada, milles olen teiega täiesti nõus, et vaja on Europolile anda asjakohane juurdepääs, Need on kõik as-, teemad, mille, mida me teiega käsitleme, kui me vaatame läbi need äh, sada üheksakümmend neli praegust muudatusettepanekut, tahtsin äh, siin võtta aega ja viidata tulevastele muutmise ettepanekutele. ma tean, et see on väga oluline teema, proua Vikström on juba eelmise arutelu ajal neid tõstatanud, detsembri ettepanekus toodi need välja ja sellel nädalal tutvustatakse neid homme, kaheteistkümnendal, eh, vabandust, kolmapäeval, ütleb kõneleja, tutvustatakse neid ettepanekuid. ja muudatusi on äh, väga piiratult, sel-, need puudutavad ETIAS-i, SIS-i, EULISA-t, EKRE-STE-d äh, kolmandate riikide kodanike jaoks. Need süsteemid on vaja äh, siduda koostalitlusvõime süsteemidega, see ei olnud võimalik detsembris, kuna arutelud ei olnud veel nii kaugele jõudnud, sellest ei oleks mingit mõtet olnud. aga Eurodac praegu ei ole nendes äh, muudatusettepanekutes äh, veel kajastatud, mida me kolmapäeval esitleme ja põhjuseks, äh, nagu te tõenäoliselt teate, on see, et olemasoleva Eurodaci süsteemi arhitektuur tehniliselt ei ole sobiv, e-, et see saaks olla osa meie koostalitusvõime süsteemis, sellepärast et seal on ainult viitenumber, mille all on biomeetrilised andmed salvestatud, aga ei ole isikuandmeid ja nagu te teate, kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal tegime, tulime välja õigusloomelise ettepanekuga, mille eesmärgiks oli selle probleemi parandamine, et lisataks ka isikuandmed, aga kuna ei ole kokkulepet eh, Eurodaki ettepaneku osas eh, kaasseadusandjatega, ei olnud me võimelised tulema välja ettepanekut eh, ka, mis puudutaks Eurodaki ja koostalitlusvõimet me kõik loomulikult saame aru, kui oluline see on, et me jõuaks nii kaugele, et Eurodax saaks äh, olema osa meie koostalitusvõime arhitektuurist ja me tahame teiega teha koostööd selleks, et võimalikult kiiresti jõuda selleni. ma loodan, et kui me selle kõrvale jätame, siis on võimalik teha, võtta vastu need piiratud tehnilised et-, ettepanekud vastu, et need on võimalik arvesse võtta, kui te tegelete nende raportitega, millest just juttu oli, ma väga hindan ja isiklikult ka jagan seda soovi äh, raportööride poolt ja tõenäoliselt terve Kodanikuvabaduste komisjoni poolt, et me ede-, et meie töö edeneks korrapäraselt, aga mõistliku kiirusega äh, nende ettepanekutega Bulgaaria eesistuja soovib selline, selle kuu lõppu jõuda ühisseisukohani ja järgmine Austria eesistuja ja komisjon loodavad, et meil on varakult võimalik pidada triloogi kohtumisi, see sõltub teist, mina olen teie käsutuses kuni suvepuhkuse alguseni ja septembris võimalikult kiiresti hoolitsen selle eest, et ma oleks kättesaadav. ning võimalikult kiiresti saame üritada saavutada meie tõenäoliselt ühist eesmärki, et enne aasta lõppu saaksime need arutelud lõpetada aitäh, ma tean, et eesistuja on siin aga tahaksin nüüd anda sõna variraportööridele, sest nad on siin pidanud esmaspäeva õhtul Strasbourgis ootama. proua Talli, palun. aitäh, juhataja, lugupeetud volinik, tahaksin tänada nii härra Lennartsit kui härra Meelot ähm,. olen ähm, nendega koostööd teinud, aga tahaksin kohe öelda välja ühe asja, et algusest peale sai meile väga selgeks, et nii, nagu asjad praegu on, ei ole see süsteem korras ja ma räägin siin inimesena, kes usub väga kindlalt, et õigus eraelu kaitsele ja privaatsusele peavad äh, käima käsikäes, sellepärast et selle, nende õigusaktide eesmärk on inimeste julgeolekut parandada, aga nii palju, aga mis puudutab mind, siis äh, see julgeolek peab tähendama ka seda, et äh, inimesel on õigus, et teda jälgitakse ega ei otsustataks tema üle sõltuvalt tema nahavärvi või soo, soost ja, ja minu meelest siin õigusaktides ei ole neid õigused korralikult tagatud. ja mis puudutab nüüd selgitust, siis äh, selles on välja öeldud, et äh, Euroopa kodanike andmeid võidakse tulevikus lisada nendesse andmebaasidesse ja need ähm, muutuvad koostalitusvõimeliseks ning äh, komisjonil on ähm, seitsmeteistkümnendal aprillil ka tehtud ettepanek, kus on, mis puudutab isikutunnistusi ja ähm, see seitsmesaja, kolmesaja seitsmekümne miljoni Euroopa Liidu kodaniku andmeid, et meie jaoks on siin väga olulised äh, mittediskrimineerimine ja muud põhimõtted ja mina ei arva, et äh, tänane ettepanek äh, praegusel kujul kaitseks neid põhivabadusi ja põhiväärtusi, mida me kaitseme. ma Äh, ei arva, et äh, me peaksime nii palju raha äh, kulutama süsteemile, mis muutuks koostalitusvõimeliseks alles kahe tuhande kahekümne neljandal aastal, ehkki me ei ole veel saanud veenvaid põhjendusi, et miks see süsteem selline peaks täpselt olema. härra Meelo ütles, et tegemist ei ole poliitilise valikuga, vaid tehnilise ähm, küsimusega ja meie otsus mm, muudab seda, kuidas äh, õiguslikke põhimõtteid seni on tõlgendanud ja nagu andmekaitse inspektor ütles, äh, oleks see pöördumatu. ja tegemist on kuue andmebaasiga, siis EDIAS, äh, Europol, Interpol ähm,, mm, kas tõesti on vaja ähm, ühist isikuandmete hoidlat äh,, kui me äh, ei muuda äh, seda, selle ettepaneku ülesehitust, kui me ei lisa siia korralikku inimeste isikuandmete ja eraelu kaitset, siis äh, see kontseptsioon, et et ähm, ja isikuandmeid kogutakse mingi konkreetse eesmärgiga, kui me siin muid probleeme ei kõrvalda, siis meil on väga raske seda toetada, siin on, on vaja ka sellist ähm, tarkvara, mida ainult mõned äh, üleilmsed firmad äh, suudavad pakkuda ja mõned neist äh, pakuvad ka väga ebameeldivaid võimalusi, nii et variraportöörina ma oleksin väga kriitiline selle suhtes. aitäh, tõenäoliselt võiks see väärida nüüd pikemat arutelu ja järgmine variraportöör on Kornelia Ernst. aitäh ikka ja jälle viimastel kuudel oleme me rõhutanud, et koostalitlusvõime on vajalik ja me muidugi toetame seda, jah, me tahame koostalitlusvõimet, aga me peame mõtlema, et mis on siis tegelikult mõttekas, me oleme sellest rääkinud, võttes arvesse neid terrorirünnakuid, mida on toime pandud ja öelnud, et sellepärast on ter-, koostalitusvõimet vaja ja me peame vaatama, et kas see, mis meile on välja pakutud, kas see vastab sellele, mida meil vaja on ja ma ütleks, et selline otsinguportaal, okei okay., mm, selle ühine isikuandmete hoidla, jah, ähm, seda on vaja, me ei räägiks äh, siin äh, sellest, kui meil seda ei ole, aga aga kui siis on siia CDI ja kõik need muud lühendid, kui ma vaatan seda kõike, siis ähm, äh, on tegemist kolmandate riikide kodanikega ja Eurodaciga ja kõigi muude huvitavate andmebaasidega, mis äh, puudutavad äh, kolmandatest riikidest pärit inimesi. ja siis ma küsin teilt, et mis põhjusel ja selleks ju peab olema mingi mm, põhjus, tulite te üldse sellele mõttele äh, esitada selline ettepanek, et äh, millised, äh, milline statistika on selle aluseks, millised äh, ähm, näitajad on selle alused, nagu näiteks identiteedipettuse puhul, et see, et see on nii oluline, et te arvate, et selle jaoks on vaja seda mm, mm, ühist isikuandmete hoidlat ja mitme identiteedi detektorit seal seostatakse andmed, vaadatakse järele, et äh, kas see nime, nimi on esindatud erinevates süsteemides. jah, andmed või siis, nii on võimalik andmeid seostada ja need andmed ei ole neutraalsed, ka äh, ja tegemist ei ole neutraalse süsteemiga, see võimaldab äh, väga tugevat sekkumist miljonite kodanike eh, Äh, äh, inimeste eraellu, et State Watcher ähm, on rääkinud kahesaja kahe, äh, kaheksateistkümnest miljonist inimesest, me kuulsime siin juba, et neid võib olla isegi rohkem, Euroopa Andmekaitse Inspektor kritiseerib seda, vabaühendused, kes selle teemaga tegelevad, kritiseerivad seda, ja ma tahaks küsida, et mis õigustab nende süsteemide juurutamist, mida te juurutada tahate, et kuidas te kõik selle äh, Äh, rändega ära segate, et äh, siin visatakse ühte patta ränne ja äh, kuritegevuse vastane võitlus, see on seotud ka etnilise profileerimisega ja siin ei ole tagatud piisavalt Äh, tagatisi, et äh, siin rikutakse äh, isikuandmete kaitse põhimõtteid ja nagu State Watch ütleb, õige on, et see on pöördumatu, kui me sellise asjaga juurutame ja ma arvan, et meil oleks vaja rohkem selgitusi. Uudo, palun. ja pärast Birgit, Peeter Niedermülleri eest ja siis Sofii ka mina tahaksin al-, alustuseks tänada kahte raportööri selle tutvustuse eest ja meie peame nüüd oma täpsustused tegema teie ettepanekusse. et kõigepealt need sada üheksakümmend neli ja neid tuleb ju rohkem veel koos kompromissidega. aga lisaks sellele, mis kolleegid rääkisid tõsised probleemid, mis, mida me oleme näinud, äh, puudutavad inimeste eraelu kaitset, puutumatust ja nii, nagu me oleme varasemaltki öelnud, et kui me võtame kasutusele uued reeglid, siis kõigepealt me peame kontrollima, et nad vastaksid meie poolt seatud eesmärkidele, et nad oleksid tasakaalus, et nad tagaksid äh, need kaitsemehhanismid, mida me soovime näha. nii et tasakaal ja millised on just kaitsemeetmed. ja kui me räägime kaitsemeetmetest, siis Kornelia rääkis ka profileerimisest ja nagu Kornelia ka ütles, tegelikult põhimõtteliselt on tegemist ju äh, enamjaolt kolmandate riikide kodanikega ja see äh, puudutab inimesi, kes on varjupaika taotlenud, kes on viisat taotle-, taotlenud ja üks küsimus, millele me peame tähelepanu pöörama, on ka need Euroopa Liidu kodanikud, kellel on topeltkodakondsus, et kuidas me neid äh, Äh, kohtlema hakkame, et et aga sellega ma ka lõpetaksin, kuna palju aega siin meil kasutada enam ei ole. aitäh, Bodo, ja nüüd saab äh, Peeter Niider, Peeter Niidermülleri eest äh, sõna Birgit Snippel. SED fraktsiooni nimel. aitäh, kahjuks Peeter ei saa siin olla ja sellepärast loen tema märkused ette ja nagu Mirjam soovib temagi tänada mõlemat raportööri ja ja mul läks väga palju aega selle, nende märkuste kirjutamiseks, sellepärast et äh, ettepanekud on väga keerukad, aga samal ajal on tegemist äh, suure poliitilise möö-, pöördega, ähm, mis puudutab meie lähenemist ähm, nendele andmebaasidele, et komisjon teeb ettepaneku lõpetada eraldi andmebaaside loomine ja nagu juba välja töödud, äh, tähendab see pöördumatut muutust äh, selles, kuidas me suhtume ehm, õigus- ja siseasjade andmebaasidesse. Ehm, ettepanek on luua uusi andmebaase, e, ühine isikuandmete hoidla, e, biomeetriliste andmete analüüsimise teenus mm, ja võttes, kuna Need muutused on nii suured, kuna tegemist on täieliku kursimuutusega, kuna see puudutab äh, sadu miljoneid kolmandate riikide kodanikke, kelle andmeid see mõjutab, peame me väga tähelepanelikult vaatama, et milline äh, on nende muutuste mõju isikute põhiõigustele Nende teemade puhul tuleb ka analüüsida vajalikkust ja proportsionaalsust ja meie ei ole arvamusel, et eh, need ettepanekud eh, nendele vastaksid. ja va-, variraportööride kohtumistel sai selgeks, et üks peamistest põhjustest, eh, miks meil palutakse äh, nõustuda sellega, et äh, suuremahulised IT-süsteemid muutuksid äh, ähm, koostalitusvõimeliseks, äh, on e, e, identiteedipettused, aga meil ei ole äh, Ehm, esitatud tõendeid selle kohta, et me ei arva, et pool miljardit e-, Euroopa maksumaksjate raha äh, kulutamine äh, oleks õigustatud niimoodi. ja komisjon on öelnud kohtumistele, et äh, koostalitusvõime ei tähenda seda, et oleks vaja koguda rohkem andmeid. tuletaksin komisjonile meelde, et hiljuti komisjon soovitas kolme uue andmebaasi loomist nii et äh, tegelikult me juba kogume rohkem andmeid ja kui seda kombineerida veel kuue andmebaasi koostalitusvõimega, siis see tähendab, et äh, selle mõju oleks äh, väga palju suurem kui lihtsalt andmebaasidel. me arvame, et andmete säilitamise, me oleme mures andmete säilitamise äh, Ehm, aegade pärast, mis määrustes on ära toodud, äh, tegemist on mm, väga pikkade säilitamistähtaegadega, mis õõnestavad olemasolevaid äh, e-, eeskirju, samal ajal aga me ei meil praegu ehm, nõut-, nõutakse, et me oleksime nõus äh, täiesti teistsuguste juurdepääsu põhimõtetega õiguskaitseorganitel ja me oleme mures ka ühise isikuandmete hoidla pärast ja biomeetriliste andmete võrdlemisteenuse pärast, see tähendaks ju tegelikult uute andmebaaside loomist, ükskõik kui palju neid äh, üritatakse näidata kui äh, koostalitusvõime elemente ning me arvame, et äh, need lähenemised on vastuolus seniste põhimõttega ja nende poliitiline mõju on niivõrd suur ja varasemast lähenemisest ning äh, äh, ehkki neid on reklaamitud välja kui tehnilisi äh, muutusi, mis ei vaja väga pikka arutelu. me ei ole üksi oma muret, muredega, Euroopa andmekaitse äh, inspektor, Meieri komitee ja teised on tõstatanud mureküsimusi mm ja neid äh, mu-, muresid soovime peegeldada ka oma muudatusettepanekutes, ootan konstruktiivset äh, arutelu variraportööridega ja viimane kommentaar minu poolt, kui te olete nõus. vaadates äh, kõiki neid arutelusid, mis puudutab julgeoleku, puudutavad julgeolekuküsimusi, siis tahaksin küsida, et milline on see üldine julgeolekuarhitektuur ja kohati tundub mulle, et tegemist on nagu äh, linnuga, kes on puuris, lind on küll turvaline, linnu olukord on turvaline, kass teda, tema juurde ei pääse, aga ta on vangis et kui te ei tahate, kui te ei taha, et lind laulaks, siis te panete talle teki peale, et lind arvaks, et tegemist on ööga, et kas me ei peaks ka nendele küsimustele tähelepanu pöörama? Sophie, um, short though please because I... Sophie, palun tehke lühi, lühemalt, sest aega on väga vähe. jah, teen lühidalt, ütleb äh, proua Sentelt. esimene küsimus, kas äh, komisjon, ükskõik milline komisjoni peadirektoraat on rääkinud äh, Palantir firmaga nendest äh, koostalitusvõime plaanidest? ja kas äh, komisjon on äh, Äh, neid plaane arutanud mõne teise ettevõttega, et kas me võiksime saada sellele kirjaliku vastuse? väga hea küsimus, ütleb juhataja. ja teine küsimus, kas te olete nõus sellega, et äh, kui selline süsteem luuakse, siis äh, seda on võimalik teha, seda saab teha ainult mingi firma või mingid firmad kes äh, on allutatud äh, kindlalt Euroopa Liidu jurisdiktsioonile ja seda ei tohi teha ettevõtted, äh, kes oleksid allutatud mm, mingi teise riigi kõrgematele kohtutele ja kuidas seda tagada. ning veel üks asi, et me ühendame kõik andmebaasid kõigi andmetega ja anname juurdepääsu, mingis mõttes on see positiivne, ja politsei töö oleks lihtsam ja tõhusam, aga andmekaitse ja äh, juriidilised tagatised on, äh, on rangelt äh, liikmesriikide pädevused. kas te arvate, et see on normaalne? me oleme just arutanud nii-öelda politseidirektiivi rakendamist, mis oleks väga asjakohane selles küsimuses, et kas te olete nõus selle küm-, et kui te tulete välja kümne Euroopa Liidu õigusakte muutva tekstiga, miks te siis ei taga seda, et kas politseidirektiiv oleks rakendatud või miks te ei tule välja muudatusettepanekutega selle politseidirektiivi suhtes, mida nagunii ei ole rakendama hakatud, et me saaksime kõigile äh, kodanikele niimoodi tagada kogu Euroopa Liidus võrdse kaitsetaseme? aitäh ja proua Holmajärv, palun aitäh. mina suhtun komisjoni ettepanekusse positiivselt, sellepärast et kui meil on andmebaasid olemas, siis on üksnes mõttekas äh, Äh, see, et nad oleksid äh, üksteisega koostalitusvõimelised, et äh, julgeolekuasutused saaksid hoolitseda meie kodanike turvalisuse eest, aga mul on ümberpööratud küsimus volinikule, et mulle meeldiks, kui see koostalitlusvõime teema kui Äh, oleks võimalik selle valdkonna arhitektuuri parandada, et nagu ka proua Sippel siin küsis, et et oleks võimalik sihipärasemalt tööd teha nende andmetega, mis meil olemas on, seda on parlament alati nõudnud, et meil oleks sihipärasem tegutsemine, et me ka kasutaks neid andmeid, mis meil olemas on kodanike julgeoleku hüvanguks, et äh, me tõesti sihipäraselt äh, neid äh, ühendaks, et oleks tagatud äh, kodanike elu ja tervise maksimaalne kaitse ja sellepärast on mul konkreetne küsimus ajakava kohta koostalitlusvõime saavutamiseks. kas on juba mingi konkreetne ajakava, et mis ajaks tahetakse mingid meetmed võtta ja mi-, kuidas parlament äh, saaks seda toetada, et meil oleks võimalik seda arhitektuuri parandada, et äh, andmete kaitse oleks sama oluline ja sama kaalukas kui kodanike elu ja tervise kaitse. kas tohin paluda, et tõlgid tõlgiksid ära minu viimase lause, kas äh, see oleks, kas te teeksite seda, palun? ma nüüd palun teid